supposed to be good researchers, so I don't know. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. pöördun kõigi nende poole, kes saalis juba kohal on, paljud teist on alles veel teel siia ruumi. vabandan viivituse pärast. härra Johnson on meiega siin ka pärastlõunase sessiooni jooksul kuid nüüd hakkame me rääkima Euroopa Liidu parlamentidest rahvusvahelistes organisatsioonides ja rahvusvahelistes foorumites tervitan siin ka proua Dora Bakojannist, kes on Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee poliitiliste küsimuste komisjoni esimees ja minu paremal käel Vital Moreira, kes on Kaubanduskomisjoni esimees siin Euroopa Parlamendis. edasi Masei Popovski, Euroopa Välisteenistuse ase sekretär ja Jan Wouters, kes on Jean Monnet organisatsiooni juht ning ühtlasi rahvusvahelise õiguse professor, suur aitäh, et te olite nõus meie kutsele jaatavalt vastama. kõigepealt annaksin sõna proua Dora Bakujanisele, kes juhatab meie täna pärastlõunase sessiooniga sisse. suur aitäh selle kutse eest, suur aitäh võimaluse eest pöörduda nii väljapaistvate inimeste poole, kuigi tegemist on juba pärastlõunase ajaga, siis on ikkagi muljetavaldav see, kui palju teid siin kohal on. lõuna oli tõepoolest väga meeldiv, härra Prokk pidas väga hea kõne ka mina olen kõne ette valmistanud, aga võib-olla tahaksin pigem vastata kõigepealt esitatud küsimustele. kallid kolleegid, me kõik teame, et käimas on sügav kriis Euroopas, on kriis. ja tegemist on justkui legitiimsuse kriisiga inimesed küsivad endalt, et mida juba vanemad parlamendiliikmed, nagu näiteks mina ise, saame teha selleks, et pakkuda vastuseid nendele peamistele küsimustele, mida inimesed meile esitavad. minu arvates üks peamisi küsimusi, millele meil vastust päriselt olemas on, on järgmine, nimelt Euroopa Liidu otsustusprotsess on inimestest väga kaugel. ja näiteks toon siin Kreeka. Kreekas on hetkel käimas, nagu te kõik teate, väga tõsine kriis, juba viies aasta järjest on meil majanduslangus, väga suur noorte tööpuudus, kakskümmend viis protsenti on vähenenud meie SKT inimesed on jäänud ilma umbes kolmekümne viiest protsendist oma sissetulekutest. Kreekas on tõepoolest väga-väga keerulised ajad. kuid siiski saime me abi Euroopa Liidu solidaarsusest, Euroopa Liit tegutses siis, kui seda vaja oli. Nad olid meile toeks, kuid lõppkokkuvõttes oli näha siiski selget lõhet. ühelt poolt siis äh, see, kuidas kreeklased asja näevad ja kuidas äh, nägid Kreeka olukorda ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendid ja ma ei räägi mitte ainult siin meediakanalitest, äh, kus Kreekat väga tugevasti rünnati, nimetati Kreekat mustaks lambaks ja et keegi teine peab siis kõik selle kinni maksma ja nii edasi tõsistes küsimustes, aga nähti erinevalt olukorda Kreekas ning väljaspool Kreekat ülejäänud Euroopa Liidus. mida me siis saaksime teha selleks, et me üksteist paremini mõistaksime? mida saaks teha selleks, et erinevate liikmesriikide kodanikud oleksid teadlikud tegelikest probleemidest ka teistes riikides. minu arvates just siinkohal ongi vaja äh, riikide parlamentide tegevust ja hoopis rohkemgi kui praegu. ma tean, et Euroopa Parlamendil on väga tähtsad ülesanded, Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otsestel valimistel ja siin tõstatatakse ka paljusid äh, keerulisi teemasid, küsimusi, mis on problemaatilised võib-olla parlamendisaadikute äh, kodumaal, aga ikkagi on paljudes riikide parlamentides tunne, et nemad on otsustusprotsessist täiesti kõrvale jäänud. Kreeka parlament äh, on samuti viimased kolm aastat tundnud seda, et me olime justkui hääletusmasinad, meil paluti vaid hääletada õigusaktide üle, mis põhimõtteliselt äh, suruti meile peale. Need suruti meile peale nende poolt, kes meile raha laenasid. meilt ei palutud mitte arvamust, nende, meiega isegi põhimõtteliselt ei arvestatud. ja selles seisneski peamine probleem. ma, mina olen täielikult veendunud, et kui riikide parlament kandidaatidega tegelikult arvestatakse, kui Kreeka parlamendiga oleks arvestatud, siis paljud, paljusid vigu Troika otsustusprotsessis ning reformiprotsessis oleks saanud vältida. nii et lühidalt kokkuvõttes mina usun, et riikide parlamendid peab asetama esikohale, kuidas seda siis saavutada, kõigepealt ta peab neid oluliselt rohkem kaasama otsustusprotsessi, kus nad praegu kaasatud ei ole. sest et tegelikult riikide parlamentidel on ju teg-, on ju päris demokraatlik legitiimsus tagatud ühtlasi peame me paremini mõistma avalikku arvamust erinevates liikmesriikides ja selleks, et äh, seda võimaldada, peab toimuma tihedam koostöö riikide parlamentide vahel. ühtlasi nagu siis öeldud, tuleb seda koostööd edasi arendada ja lisaks peab riikide parlamente kaasama Euroopa Liidu äh, otsustusprotsessi paremini kui hetkel. ma tean, et ideid on väga palju ja paljud, kes tunnevad teemat oluliselt paremini kui mina, on sel teemal juba sõna võtnud. ma tean, et on ideid ka uuteks parlamentide liitudeks ja nii edasi aga minu arvates on tegelikult vaja tegelikku tihedat koostööd riikide parlamentide ning Euroopa Liidu igapäevatöö vahel ja seda on võimalik teha. seda saaks teha tuginedes nii-öelda äh, riiklike seadusandjate liidu äh, kaudu, see on selline uus idee, nii et sinna kuuluksid nii riikide parla-, sinna kuuluksid riikide parlamentide äh, saadikud, nii et tegemist oleks äh, nii-öelda Euroopa Liidu riiginõukoguga. meid ootavad ees väga keerulised äh, parlamendivalimised ja vaevalt, et see keerulisus piirneb siin ainult Kreekaga euroskeptilisus kasvab kõikjal inimesed ei usalda Euroopa Liidu institutsioone, ühtlasi on inimesi, kes äh, võtavad Euroopa Liitu kui midagi iseenesestmõistetavat, nagu see on seda olnud viimased pool sajandit, ma usun, et nendel parlamendivalimistel peame meie saatma välja väga selge äh, Euroopa Liidu sõnumi, me ei saa kodanike küsimustele vastata äh, sellega, et me lihtsalt äh, ei tegele nende teemadega. me peame mõistma, et neil on vaja, et neid kaasataks rohkem Euroopa Liidu otsustusmehhanismidesse ja selle võimaluse peame neile ka pakkuma, aitäh. Thank you suur aitäh. järgmiseks kõnelejaks on Vital Moreira, Inta komisjoni esimees Euroopa Parlamendis, palun. tere kõigile, tere tulemast meie pärastlõunasele kohtumisele. mina keskendun loomulikult tulenevalt oma ametikohast Euroopa Parlamendi rollile, aga ka riikide parlamentide rollile kaubandusküsimustes ja kaubanduse üleüleilmastumises. kaubandus on üks üleilmastumise alustalasid. kaubandusvaldkonnas on rohkem lepinguid kui üheski teises valdkonnas ja maailma Kaubandusorganisatsioon on just nimelt kõige keerulisem ja kõige hõlvavam ja komplekssem rahvusvahelisi suhteid reguleeriv organisatsioon üleüldse terves maailmas. alustuseks ma tahaksin öelda midagi, mis tuleb teile võib-olla üllatusena, aga pärast täna hommikul öeldud saan ma ainult toetada äh, et äh, parlamentide osalemine maailma asjades algab äh, kohalikul tasemel. ei tohiks see piirduda vaid äh, sellega, et parlamendid on justkui mingisugused kummitemplid. seda olukorda tuleb muuta nüüd, kui me tahame, et meil oleks üleilmastumisprotsessis ka sõna sekka öelda, siis tuleb riikide parlamente kaasata rahvusvahelistesse suhetesse. rahvusvahelised suhted ei puuduta enam vaid kaitseküsimusi või välispoliitikat, see käib transpordi kohta, kliimaküsimuste kohta ja nii edasi. nii et põhimõtteliselt on kõigel, mida tehakse riigisiseselt, ka mingisugune väline mõõde nii et kindlasti selleks, et arutada küsimusi riikide tasandil, tuleks äh, osaleda ka rahvusvahelistes organisatsioonides ning läbirääkimistes. Euroopa Parlamendis äh, on võimalik riikide parlamentidel osaleda äh, juba enne otsuse tegemist kaubandusvaldkonnas, nüüd võib-olla oleks kasu mõttest panna alus või kui alustatakse uusi kaubanduslepingu läbirääkimisi, siis töötab Euroopa Parlament välja raporti. tavaliselt teeme me sama, kui nõukogu pöördub komisjoni poole siis läbirääkimiste mandaadi ettepanekuga, kui läbirääkimised juba algavad, siis näiteks TTIP puhul, mis on transatlantiline kaubandusleping, siis me selgitame, millised on meie eesmärgid ja otsustasime, et komisjonis tuleb kohtuda kaks korda enne läbirääkimisi ja kohe pärast, nii et komisjon kannab meile ette, mida on plaanis teha enne läbirääkimiste vooru algust ning pärast läbirääkimiste vooru lõppu lisaks on palju kuulamisi, igasuguseid töörühmakoosolekuid, arutelusid ja nii edasi, komisjon käib ka siin parlamendis, nii et kaubandusläbirääkimistes ei ole mitte ühtegi sellist etappi, kuhu Euroopa Parlamenti äh, täielikult ei kaasataks, Euroopa Parlamentil on siin õigus teostada täielikku kontrolliõigust. härra Johnson täna hommikul ütles, et kui me tegelikult tahame midagi üleilmastunud maailmas ära teha, siis peame tööga pihta hakkama juba oma kodus. ja seda me teemegi just siinsamas Euroopa Parlamendis, seda teeme me komisjonis ja ma arvan, et riikide parlamendid saaksid teha sama teistes valdkondades, kus neil veel äh, pädevus on, kaubandusküsimused, nagu te teate, on Euroopa Liidu ainupädevuses, nii et seda ei otsustata enam kas ettevõtete juhtide või siis riikide parlamentide tasandil liikmesriikides. kui me tahame globaliseerumisprotsessis äh, ka osa äh, saada, siis on meil vaja selliseid parlamentidevahelisi kogusid, kuhu äh, kuuluvad siis riikide parlamendid, miks ka mitte Euroopa Parlament, kõik ei tohiks aga segamini ajada äh, riigiüleste parlamentidega, mis on hoopis midagi muud. see on eraldi parlamendi kategooria. nagu te teate, siis meie osaleme parlamentaarse töö globaliseerimises on kolme eri tüüpi interparlamentaarseid organisatsioon rahvusvahelisel tasandil, kõigepealt siis parlamentide ühendused, näiteks äh, parlamentidevaheline liit, äh, IPU, see on siis kõige esimene, kõige suurem nendest. lisaks on ka teistsuguseid organisatsioone, näiteks keelepõhiseid, äh, näiteks prantsusekeelne, prantsuskeelsete parlamentide liit ja nii edasi. siis on veel ka selliseid parlamentidevahelisi äh, kogusid, mida, mis on loodud selleks, et jälgida seda, kuidas rahvusvahelisi kokkuleppeid järgitakse. Euroopa Liidul on palju selliseid lepinguid, millega on ette nähtud ka parlamentide vahelised kogud, kuhu kuuluvad nii, kuulu-, kuhu kuuluvad kõikide par-, poolte parlamentide esindajad kaubandusvaldkonnas tahaksin äh, rääkida Kariformist, mis ühendab Kariibi mere piirkonna riike, äh, mis on siis osa AKV riikidest ja nendega on meil ka kaubandusleping ja üks äh, uus, uuemaid aspekte selles on just parlamentidevaheline komitee, kus on esindatud äh, kõikide Kariibi mere piirkondade riikide parlamentide, parlamendid. ja siis Euroopa Parlament samuti. ja nemad tegelevad äh, just nimelt äh, kaubanduslepingute ellurakendamise jälgimisega kuid samuti on selliseid partnerluslepinguid, mis ei näe ette seda tüüpi parlamentaarset äh, liitu või kogu, näiteks Lääne-Aafrika riikidega ei ole ette nähtud kaubanduslepingu raames sellist assambleed, nii et siin otsustati siis, kuid komisjon on otsustanud siiski sellise võimaluse luua. lisaks on parlamentidevahelisi liite, mis lihtsalt toimivad kui rahvusvahelised organisatsioonid loomulikult äh, kõige tuntum nendest on ka kõige vanemaid ja võib-olla ka kõige mõjukamaid. selleks on Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, kus äh, loomulikult äh, osalevad siis riiki, Euroopa Liidu riikide parlamendid samuti ning Euroopa Liit on seal vaatleja rollis ja ühtlasi on ka parlamentaarne konverents Maailma Kaubandusorganisatsiooni juures. üheksakümne neljandal aastal see loodi, kuid tegelikult sellist asja ametlikult WTO lepingutega ette ei ole nähtud. kaubandus, Maailma Kaubandusorganisatsioonis on aga väga suur võim igasuguste reeglite osas ja kaubandusorganisatsioonil on tõepoolest väga suur mõjuvõim mitte ainult kaubanduslepingute osas, vaid ka võib-olla mõneti õigusaktide puhul, nemad on need, kes reeglite üle otsustavad, siis siiski ei ole siia ette nähtud mitte mingisugust eh, parlamentaarset aspekti ja seega siis eh, Euroopa Parlament eh, juba algusest peale oma parlamentidevahelise liiduga loo-, soovis luua mingi sellise eba, vabandust, mitteametliku parlamentaarse aspekti ja kaubandusorganisatsioon, maailma kaubandusorganisatsiooni juurde ja nagu härra Johnson täna hommikul ka ütles, siis on see olnud tõeline edulugu, sest et nüüd lõppkokkuvõttes on siis loodud äh, püsiv organisatsioon, mis on Euroopa Parlamendi ja Parlamentidevahelise Liidu ühisüritus, et äh, on nähtud üldkonverents iga aasta ning ühtlasi ka alaline juhtivkomitee, mis koguneb kaks korda aastas. mina olen siis Euroopa Parlamendi poolt kaasesimees seal ja teise kaasesi-, ka teine kaasesimees on Parlamentidevahelisest Liidust toimuvad ka komisjonide koosolekud, kas Genfis või siis Brüsselis, näiteks eelmisel nädalal toimus see koosolek siinsamas Brüsselis. me kutsusime ka Roberto Sveberi Maailma Kaubandusorganisatsioonist siia kohale ja ta ei rääkinud mitte ainult äh, Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni ees, vaid ühtlasi ka äh, WTO kauba-, parlamentaarse konverentsi äh, ees selle alalise juhtivkomitee ees. tegelikult me ei peaks piirduma siin vaid äh, arengumaadega, vaid äh, ka Ameerika Ühendriigid näiteks on käinud välja idee selle WTO äh, parlamentaarse konverentsi osas, sest et ei peaks vaid valitsused üksi otsustama selle üle, mida kaubandusküsimustes tehakse, nii et tegemist on tõesti väga olulise saavutusega kümne aasta tagant, see on võimaldanud luua mitte ainult konsultatiivse äh, organi WTO juurde, mis on püsiv ning tõsiseltvõetav ja ka mõjukas, vaid ühtlasi on põhimõtteliselt WTO-ga selle organiga, äh, organi omaks võtnud, nii et me koge-, koguneme nüüd Genfis, kümme aastat tagasi oli see täiesti mõeldamatu me oleme väga tänulikud siin Pascal Lamile. kes oli WTO president ja siis nüüd ka uuele Brasiilia päritolu WTO juhile nüüd meil oleks vaja tõesti täiesti no olemas põhimõtteliselt ametlik parlamentaarne missioon WTO juures ja seda näidet saaks kasutada eeskujuna teiste organisatsioonide puhul, nagu näiteks äh, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon või ÜRO või ka Valuutafond. põhimõtteliselt sellega ma piirduksingi, aga kokkuvõtteks veel, kui me tahame tõsiselt äh, mõjutada seda, kuidas üleilmastumine hetkel toimub, siis me peaksime alustama selle tööga oma kodumaal. me ei tohiks äh, jääda traditsioonilise lähenemise juurde, me peaksime osalema rahvusvahelistes kaubandusläbirääkimistes, peaksime kokku kukkuma, kokku kutsuma äh, juhtivad läbirääkijad enne seda, kui läbirääkimised toimuvad ja rahvusvahelise kaubanduse osas saaks just Euroopa Parlament siin olla heaks eeskujuks sellele, kuidas asjad käima peaksid. nüüd teiseks, mis puudutab meie tööd rahvusvahelisel areenil. me peaksime kasutama ära võimalused selleks, et oma et selleks, et asjade käiku ka mõjutada, see, et paljudes rahvusvahelistes suurtes organisatsioonides ei ole parlamentaarsed assambleed nagu ILO, ÜRO ja nii edasi, ei peaks meid takistama. me peaksime üritama luua ikkagi parlamentaarsed organid selliste väga suurte maailma organisatsioonide juurde, aitäh. Much, uh, uh, let, let... suur tänu, härra esimees. ma tahaksin rääkida enne välispoliitika parlamentaarsest mõõtmes, enne kui ma lähen mõõtmes, enne kui ma lähen institutsionaalse osa juurde, nii nagu ütleb meie osa ähm, pealkiri. Euroopa välispoliitika on väärtustel põhinev ja see on oluline nii siseriiklikele kui ka Euroopa Parlamendile ja öö, äh, ruumi on konstruktiivseks koostööks. meie täitev öö, äh, osana kas siis Euroopa Nõukogu või välisteenistusena äh, austame kõrgelt Euroopa Parlamendi järelevalveõigust, aga meie meelest on piisavalt ruumi ka koostööks. parim näide minu meelest on see, mida mina nimetaksin parlamentaarseks diplomaatiaks see toimib nii siseriiklikul tasandil kui ka rahvusülesel tasandil. Euroopa parlamendid kaitsevad neid väärtuseid, millele ma viitasin, kaitsevad inimõigusi väljaspool ja nii mõneski mõttes on neil rohkem liikumisruumi kui siseriiklikel parlamentidel, kelle tegevus võib-olla on üht või teistpidi piiratud ja nad võivad äh, oluliselt täiendada neid tegevusi, mille viivad ellu äh, diplomaatilised korpused liikmesriikides või siis meie puhul läbi kõrge esindaja ja tema diplomaatilise korpuse. Euroopa tasandil on äh, väga palju koondatud teadmisi välis äh, poliitika osas me viisime läbi teatavad kalkulatsioonid nimelt euroopa parlamendis on vähemalt kümme endist peaministrit ja kümme endist välisministrit kelle oskustest ja teadmistest on äh, meil palju kasu kuid äh, konkreetselt mida tähendab diplom- äh, parlamentaarne diplomaatia toon ühe näite näide mis on kõigil praegu mõttes ilmselt ukraina me oleme kõik jälginud äh, president Coxi ja ka Kasnevski ähm, lepitusmissiooni, tegemist on missiooniga, mille algat-, mis algatati Euroopa Parlamendi algatusel. see missioon oli väga edukas, ta tehniliselt ei ole veel läbi, aga siiski peatatud erinevatel põhjustel. me äh, täies mahus äh, tunnustasime nende iseseisvust, me mitte kuidagi ei mõjutanud nende otsuseid, aga me tegime nendega väga tihedat koostööd see missioon oli väga väärtuslik ähm, ka kõrge esindaja jaoks ja meie vaatevinklist ja me toetasime seda kõikide oma vahenditega, äh, sealhulgas ka äh, läbi meie esinduse koha peal. parlamendid äh, võivad jagada üleminekuriikides palju oskusi ja teadmisi, me oleme selle tunnistajaks olnud just nimelt Põhja-Aafrika piirkonnas Araabia kevade riikides, kus väga paljud riigid pidid nullist üles ehitama parlamentaarse demokraatia süsteemi. ja siin aitasid jällegi Euroopa Parlament ja siseriiklikud parlamendid ja jagasid oma kogemust selle kohta, kuidas parlamentaarse järelevalve süsteem üles ehitada. üks näide siin kindlasti on Tuneesia, kus me olime tunnistajaks väga edukale üleminekule viimane punkt äh, on see, et äh, millist rolli mängivad parlamentäärid äh, valimisvaatlusmissioonidel, see on meie meelest üks võtmetähtsusega poliitiline instrument, meie metodoloogia on väga hästi paigas. selle kohaselt kõik Euroopa Liidu välisvaatlusmissioonid, neid juhib üks selle koja liige see annab nendele missioonidele sõltumatuse, aga ka teatava legitiimsuse nende riikide silmis, kuhu siis missioon saadetakse. ma ei taha pikalt arutada rahvusvahelistest parlamentaarsetest organitest, sellest rääkis härra Moreira juba täpsemalt, mina tahtsin rääkida naabruspoliitikast, võib-olla ka seal on meil kaks parlamentidevahelist organit kes on siis suunatud tegevusele idasuunas ja lõunasuunas, kõigepealt Euro-Vahemere Parlamentaarne Assamblee ja siis Idapartnerluse Parlamentaarne Assamblee ehk Euronest. parlamentaarne diplomaatia on kasulik, aga ka palju nõudev. meil on väga palju erinevaid äh, Äh, tegijaid areenil, äh, Euroopa Parlament, rahvusparlamendid, äh, diplomaatilised korpused ja välisteenistus ja siin on jällegi kõige olulisem koostöö. meie tunnustame parlamendi sõltumatust ja iseseisvust ja seda, et nad ei saa olla mõjutatud täitevorganist, aga oluline on siiski vaadata, et me räägiksime ühel keelel kui ma töötasin selle koja presidendi härra Puuseki jaoks, siis ka tema tegutses palju parlamentaarse diplomaatiaga, kui ta käis näiteks Hiinas, Ühendriikides või Põhja-Aafrikas, siis kuulati teda kui Euroopa hääletoru. ja väga paljudes meie liikmesriikides inimesed ei saa üldse aru, kui räägib Euroopa Parlament, kui räägib Euroopa Komisjon, see on kõik üks ja seesama, Euroopa räägib ja sellepärast oleks kena, kui kõik organid räägiksid siis ühte juttu ja töö oleks koordineeritud. nüüd tuleb ära kasutada ka teiste kolleegide kogemusest, Euroopa Liidu delegatsioonide kogemusest. räägiksin nüüd aga siis konkreetsemalt ühtse välis- ja julgeolekupoliitika parlamentaarsest mõõtmest. siin on üsna uus areng toimunud nimelt parlamentidevaheline konverents ÜVJP ja kaitse- ja julgeolekupoliitika osas see on jätkuorganiks äh, varasemale kongressile cofac'i äh, välisasjade komisjonide esimeeste ja kaitsekomisjonide esimeeste kohtumine need pandi siis kõik kokku parlamentidevaheliseks konverentsiks kuhu kuuluvad nii äh, siseriiklike parlamentide liikmed kui ka euroopa parlamendi liikmed see on suhteliselt uus organ aga on juba võtnud minu meelest õige suuna kõrge esindaja on väga huvitatud äh, selle organi tööst ja on osalenud kõikides, kõikidel üritustel ja kohtumistel, mis on selle uue organi loomisest toimunud. sellel konverentsil ei ole mitte mingisugust äh, ametlikku järelevalveõigust, seda ma tean. aga äh, nendel on meiega selge kokkupuude ja see on ka oluline me oleme alati väga kõrgel tasandil, mitte ainult läbi kõrge esindaja, vaid ka paljude teenistuste esindajate tasandil osaleda nende kohtumiste päevakorra kujundamisel ja oleme üritanud meie suhted nii interaktiivseks kui võimalik kujundada. näiteks oleme kutsunud eh, üvjp missioonide juhte pöörduma selle konverentsi poole eh, see on minu meelest väga väärtuslik ja selliseid samme ma julgustaksin see on väga hea lahendus sellele, mis meil enne oli parlamentaarne assamblee Lääne-Euroopa Liidu all, mis äh, mõned aastad tagasi siis lakkas tegutsemast. parlamendid Euroopa ja siseriikliku parlamendid mängivad väga olulist järelevalve rolli, aga meil oleks kõigil võita palju ka väga tihedast koostööst olulistes välispoliitilistes küsimustes, suur tänu! mikrofon, palun. ja nüüd äh, saab äh, viimasena veel enne arutelusid laiemaid äh, sõna härra Jan Wuters. palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees. austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad rahvusvahelised organisatsioonid ja globaalsed valitsustavamehhanismid mõjutavad järjest rohkem ja otseselt kodanike elu, kus nad iganes kas siis on, see nõuab korralikku esindatust ja demokraatlikke tagatisi. me kõik teame seda, et rahvusvahelised organisatsioonid ja foorumid on, kuuluvad selgelt valitsemissektori alla. Need organisatsioonid ja foorumid äh, on tegelikult täidevorganite enesele võimu andmise eh, kohad see on eh, multilateraalsuse all peetav võimu eh, kants sellest räägitakse euroopas väga palju see on meie geenides kirjas nimelt artiklis nelikümmend üks äh, aluslepingutes ka on multilateraalsus välja toodud, kuid multilateraalsus on sõna, mida üsna tihti kasutatakse rahvusvahelises äh, poliitikas tegelikult minelat-, minilateraalsuse äh, kontekstis, kus on mõjuvõimsate riikide klubi, kellel on vetoõigus või kellel on vähemalt väga suur mõjuvõim rahvusvahelisel areenil parlamentaarne dimensioon nendes rahvusvahelistes organisatsioonides on olgem ausad väga tagasihoidlik mõningates eh, rahvusvahelistes organisatsioonides on hästi eh, kanda kinnitanud parlamentaarsed assambleed eh, euroopa nõukogu nato osce neid on ainuüksi euroopaski palju teisi aga isegi nendes organisatsioonides on äh, pädevused väga erinevad ja oleks üsna huvitav äh, vaadata läbi see lisa, mille me oleme saanud ka nende dokumentidega koos siin täna võrrelda, mida, millised on nende pädevused, meil on siin äh, parlamentidevaheline liit, kelle peasekretär täna meile esines, see on väga unikaalne parlamentaarse võrgustuse näide. see näitab seda, et parlament, et sellel, see liit kannab väga olulist rolli rahvusvahelise mõõtme tagamisel, aga samas ka näitab seda, et parlamentaarne mõõde ei ole rahvusvahelistes organisatsioonides väga tavaline. ma ei ütle, et see peab nii olema, aga see on asi, millele me peaksime mõtlema sellepärast et tõesti me teame, et ülemaailmsel tasandil ei ole meil tõesi, tõelisi valitsusvahelisi organisatsioone, kellele juurde on sisse ehitatud parlamentaarne mõõde ÜRO, kuigi nad teevad IPU-ga väga tihedat koostööd, ei hõlma ka praegu parlamentaarset mõõdet, nii nagu härra Joolainen täna hommikul ka ütles. on liikumine luua ÜRO Parlamentaarne Assamblee, aga äh, see mõte on saanud no ütleme leige kui mitte vaenulikku vastuvõttu peamiste välisministrite või diplomaatide poolt nii et see protsess võib-olla oleks päris huvitav on teisi vähem formaliseeritud organeid g g näiteks kellel on teatav parlamentaarne mõõde parlamendi spiikrite konverentside näol aga nendel konverentsidel ei peagi olema erilist mõju riigi ja valitsusjuhtide kohtumistele, nii, sest tähendab seda, et nad on mõjutatud tegelikult täitevvõimu soovidest. nüüd vaatamata sellele mõõtmele on siiski rahvusvahelistel organisatsioonidel mitu probleemi neid ei usaldata nad ei ole läbipaistvad ja nende puhul ei ole tagatud vastutuskohustus ja nad ei ole ühenduses äh, kodanike nõudmistega mida meil selles äh, mõttes õppida Euroopa Liidult, me oleme täna Euroopa südames ja nagu me teame, Euroopa lep-, äh, Lissaboni lepinguga on parlamentaarsele mõõtmele väga suurt lisa antud parlamendi roll näiteks ühtses kaubanduspoliitikas on oluliselt äh, tõusnud ja ka teistes valdkondades me näeme seda et konsolideerumine on palju suurem äh, ka äh, rahvusparlamentide puhul me näeme järjest rohkem parlamentide vahelist koostööd ja see on iseenesest väga huvitav Äh, hästi teada-tuntud COSAC-i kohtumised, äh, aga siis hiljutine ÜVJP ja KJP alane konverents äh, ja valitsemistava konverents, mis on stabiilsuse, koordinatsiooni ja valitsemistava lepinguga loodud ra-, majandus- ja rahaliidu juurde, aga lisaks sellele konkreetsetel teemadel toimuvad kohtumised rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. lisaks sellele on ka mehhanism ette nähtud äh, lähimuspõhimõtte säilitamiseks meie kogemus äh, nende parlamentivaheliste äh, organitega kas sellest oleks mingisugust kasu teiste rahvusvaheliste organisatsioonide puhul selge on see et see parlamentidevahelise koostöö meetod ei ei too kaasa endaga selliseid traditsioonilisi parlamendi eelisõigusi, aga väga pragmaatiliselt ja paindlikult toob ta kokku esindusorganisatsioonid ja hõlmab enda tegevuses väga olulisi demokraatlikke funktsioone. noh, kõigepealt mõned näited, tegemist on teabevahetusega, parimate tavade jagamisega ja üsna tihti on tegemist nii-öelda äh, rakkerühmadega ja, ja selles osas ma olen äh, äh, see avaldab mulle eriti muljet, milliseid raporteid ja aruandeid koostatakse, näiteks NATO Parlamentaarse Assamblee ja COSAC-i vaheline koostöö. ja see rakkerühma või mõttekoja element on siin väga oluline sellepärast et siseriiklikud parlamendid saavad lisaks andmetele esitada natuke laiema vaatevinkli, tuues sisse ka probleemid, eh, mida võib-olla Euroopa tasand ei näegi. üks funktsioon veel parlamentidevahelisel koostööl on olla dialoogi koht. Eh, see annab võimaluse osaleda teatud aruteludel, mida praegu valitsused jätkuvalt eh, domineerivad Äh, näiteks siis nagu välis- ja julgeoleku või kaitse- ja julgeolekupoliitika. ja veel üks äh, mõõde, see on meie akadeemiliste teadusuuringute tulemus. filosoofiliselt, akadeemiliselt on huvitav äh, mainida seda, et parlamentaarne raamistik on teatud mõttes areen see on see koht kus saab pidada poliitilisi arutelusid mis on nähtavad nähtavad kodanikele see on areen kus neid arutelusid korraldada, aga see on ka koht, kus on selgelt näha, et on võimalik äh, ka teistsugused äh, seisukohad, et äh, see on koht, kus on ka võimalik vaielda. ja minu meelest on ka see äärmiselt oluline funktsioon nende parlamentaarsete foorumite puhul. aga mida see kogemus võiks siis meile õpetada rahvusvaheliste organisatsioonide kontekstis? kõigepealt me võime õppida minu meelest sellest seda, et öö, mul on siin üks öö, infodokument, mille meie keskus alles hiljuti koostas, see on saali tagaotsas ka kõigile kättesaadav, see on ÜRO inimõiguste allkomisjoni kohta ja tema nimi on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu siseriiklike parlamentide vahelise koostöö hoogustamine Euroopa Liidu inimõiguste poliitikate osas. sellel on väga konkreetne fookus seega sellel uuringul, aga öö, me läksime oma uuringutes suhteliselt äh, kaugele ja vaatasime üldse koostööd äh, nendel parlamentidevahelistel kohtumistel ja mida me siis äh, leidsime on see et mõneti eh, need kohtumised võivad kujuneda omaenda edukuse ohvriks see võib viia selleni et eh, päevakordi koormatakse üle seda on võibolla ka teatud parlamendi eh, liikmetele ei ole see ka võibolla taskukohane seepärast et nad ei leia raha lisaks ajale jõuda nii paljudele nendele kohtumistele aga see ka natukene võibolla ohustab neid kohtumisi, sellepärast et kui neid on liiga palju, siis, siis see ei aita väga hästi fokusseeruda. ja võib äh, liikmetes tekkida selline vähem, väsimus nende kohtumiste osas. ma viitan siin ka muuseas äh, põhiõiguskomisjoni hiljutisele raportile kolmekümne esimesest jaanuarist, siin on kirjas, et suhted Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel neid tuleb konsolideerida need tuleb organiseerida niimoodi et vält- vältitaks topelttööd ja et oleks tagatud suurem demokraatlik legitiimsus Euroopa integratsiooniprotsessile. ja siit ma jõuangi, härra esimees, oma lõppjäreldusteni selleks et tagada see et parlamentaarne vabandust et ülemaailmne valitsemisstruktuur saaks kasu parlamentaarsest mõõtmest nii siseriiklikul kui ka euroopa tasandil oleks see et see koostöö ei peaks olema väga killustatud kui see on liiga killustatud ja kui hakatakse liiga äh, täpselt millelegi ähm, kontsentreeruma, võib kujuneda sellist, selline, sellest selline mm, padjaklubi inimestele selline asi äh, ei meeldi ilmselt ja täna hommikul ka rääkisime sellest, et äh, parlamendisaadikute maine rahva silmis väheneb. ja siis ka kohtumiste sagedus me peaksime tagama selle et äh, parlamendiliikmed ikkagi osaleksid nendel kohtumistel ja nad saaksid seda teha nii rahalises kui ka aja mõttes ja väga oluline on meie jaoks ka see mis tuli välja paljudel küsitlustel mis me oma uuringu jaoks tegime nimelt äh, parlamentaarsete kohtumiste üks eelis on see et äh, seal ei saa rääkida mitte ainult väga üldistest asjadest aga see aitab keskenduda väga spetsiifilistele küsimustele ja siis oleks äh, ka parlamendiliikmed motiveeritud rohkem sõna võtma ja osalema oma kodanike nimel. aga üldiselt ma ütleksin, et see üldine argument, mida ma tahaksin siin teiega jagada, on see, et võib-olla võiks mõelda sellele parlamentaarsete äh, ko ko komisjonide äh, kogemusele ja vaadata, kas sellest oleks midagi õppida rahvalis-, rahvusvahelisel tasandil. aga oluline on see, et neid foorumeid oleks ülemaailmselt siiski piiratud arv, kus inimesed saaksid äh, koguneda ja et nad siis tõesti saaksid mängida seda demokraatlikku rolli, äh, mis neile on antud ja et nad saavad äh, võidelda siis ähm, globaalse hea valitsemistava eest. suur tänu. suur tänu. nüüd on siis aeg aruteludeks. sõna on soovinud paar-kolm sõnasoovijat ja andke siis veel teada, kui soovite osaleda sellel arutelul. esimene saab sõna äh, Mark Engel Luksemburist. aitäh, härra esimees, et sõna andsite. mina olen Luksemburi, Luksemburi välisasjade komisjoni esimees, meil on ainult äh, äh, kuuskümmend parlamendiliiget ja mina ja minu ülejäänud viiskümmend üheksa kolleegi tegutseme nii oma riiklikul tasandil, võtame arvesse riiklikud mõõdet, aga me teame seda ka, et Euroopa mõõde on äärmiselt oluline. ning lisaks sellele see Euroopa mõõde, millest me räägime, me räägime täna ka globaalsest mõõtmest ja on äärmiselt oluline, et et me peame kõik meeles pidama seda, et me oleme ju ka osa Brüsselist, ei saa ju öelda, et Brüssel on kusagil kaugel, me oleme üks osa Euroopast, see oli üks märkus, mis ma tahtsin välja tuua, sest äh, väga sageli ma näen, et osad minu kolleegid, kes tulevad välja Euroopa ettepanekutega ja kui me neid komisjonides arutame, kui me kontrollime lähimuse küsimust ja kui me hiljem hakkame siis direktiive hääletama, siis nad ütlevad, et oi, ma pole sellest üldse kuulnudki, nii et me peame seda kolleegidele meelde tuletama. härra Wouters mainis ühte asja, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis ta ütles, et mõned parlamentidevahelised foorumid eh, on justkui mõttekodade eh, rollis ja ma võin seda kinnitada, ma olen olen NATO Parlamentaarses Assamblees väga aktiivne liige ja ma näen just seal, selle assamblee puhul, eh, kus toimib väga hea peasekretäriaat, et see on justkui mõttekoda, sest kui ma sinna lähen, siis annab mulle riigi parlamendi liikmena võimaluse saada kokku akadeemilise maailmaga ja kodanikuühiskonnaga, vabaühendustega ja see on äärmiselt oluline aspekt poliitiku jaoks. sa tuled justkui välja oma parlamentaarsest Ehm, maailmast ja töötad koos vabaühendustega ning lõpetuseks me peame meeles pidama seda, et kui teil koguneb rohkem kogemusi ja teid tahetakse pidevalt parlamenti esindama saata, siis me peame meeles pidama seda, et me e, ju ei kohtu kogu aeg nende samade inimestega, laskem, et kogu aeg needsamad inimesed ei reisiks, me peaksime laskma ka kolleegidel reisida ja kohtuda eri inimestega ja mina üritan endast parima anda ja seda meeles pidada. kõik kolleegid peavad äh, saama, saada, saama teada, kui oluline on globaalne ja Euroopa mõõde meie igapäevases töös parlamendiliikmetena, aitäh! herzlichen Dank vor allem für die letzte aitäh! aitäh selle hoiatuse eest, mille te edastasite meile kõigile! meie Euroopa Parlamendis töötame pidevalt erinevates komisjonidest selleks, et oma teadmisi laiendada. COSAC-i kohtumised on meie jaoks üliolulised. seal me saame töötada koos Euroopa Äh, poliitika äh, tegijatega, me saame panna kokku erinevaid äh, õigusakte, samuti õigusasjade komisjonis me töötame, teistes erinevates parlamendikomisjonides, aitäh nende viidete eest. nimelt seda, et me peame pöörama tähelepanu ka sellele, mida ütlevad äh, inimesed, äh, kes on vastutavatel kohtadel äh, erinevates komisjonides. on erinevaid teemasid, mis on seotud ka keele küsimusega. aga kui asjad piirduksid ainult välisasjade komisjoni tööga, siis see ei tundu mulle õige suunana. tänan selle sõnavõtu eest. Anna Koomes, palun järgmisena jõudsite kohale, jah? aitäh! mulle meeldis väga see, mida ütles härra Wouters, kui ta rääkis parlamentidevaheliste konverentside väsimusest. mul on selline mulje, et selliseid kohtumisi on olnud võib-olla liiga palju. see Äh, sellise turismimoodusega, parlamentaarse turismiga me eriti kusagile ei jõua, me oleme kogu aeg siin parlamendis kontaktis äh, kodanikuühiskonna esindajatega, me osaleme erinevatel mõttekodadel ja nii edasi. ning ma tahaksin ütelda, et see konverents, see globaalne juhtimine, kuidas me saame ju rääkida globaalsest juhtimisest, kui me ei äh, räägi sellest ühtsest asuko-, sellest ähm, julgeolekunõukogu äh, kohast. see on äärmiselt oluline küsimus ja see küsimus äh, terkib äh, alati esile, kui me räägime globaalsest juhtimisest. kui me sellest kohast ei räägi, kes siis seda rääkima hakkab? meie valitsused seda soovivad ja meie parlamendi liikmetena on see kohustus. ja ma leian, et meil on vaja sellist liigendatust, Euroopa Liidu tasandil, parlamendi tasandil, mis, mida teevad parlamendid eh, koduriigis ja mida teeb Europarlament. ja ma näen, et see võiks olla tõesti väga kasulik ja ma ma tuletan teile meelde, et meie riikide kolleeg, riikide parlamentide kolleegid juhtisid meie tähelepanu sellele asjaolule. nõukogu vaatab üle seda mehhanismi, kuidas näiteks missioone rahastada, seda on väga vaja, sest praegune äh, süsteem näiteks ka sõjaliste operatsioonide puhul on üsna ebaõiglane, lisaks sellele on see ebatõhus. me üritame siin paika panna erinevaid äh, missiooni, missioone Kesk-Aafrika Vabariiki, aga see ei õnnestu sellepärast, et meie rahastusvahendid äh, takistavad äh, praeguseid operatsioone läbi viimast, selle asemel, et neid lihtsustada. ma samuti näen ka seda, et meil on vaja meie ja riikide parlamentide vahel rohkem liigendatust nii julgeoleku ja kaitsepoliitika puhul. meil on vaja suuremat koordineerimist ja paremat koostööd välisteenistuse tasandil, kõrge esindaja eh, tasandil. samuti on vaja liigendatust nõukogus me peame kasutama selleks erinevaid instrumente, pea tegema, peame tegema seda sidusalt erinevates valdkondades, humanitaarabi, naabruspoliitika või ka teiste teemade puhul. ja, ja tõepoolest, me näeme, et sellest kõigest on praegu suur puudus siin mainiti neid positiivseid näiteid samuti, kuidas me üritame oma panust anda, oleme andnud oma panuse Ukraina ja Tuneesia puhul, kuid äh, siin on ka väga negatiivseid äh, juhtumeid, kus tegelikult on tulemused täiesti katastroofilised, nagu näiteks meie missioonid. võtame kas või Liibüa või Süüria. Liibüa küsimus puudutab ju meie enda julgeolekut ja see tuleb meile aina tagasi ja tagasi, see küsimus. välisteenistuse tasandil ei olnud mingisugust tegevust ei olnud ka kõrge esindaja poolt, koordineerimine puudus täielikult, nii et vaatamata paljudele Eh, positiivsetele meetmetele ja samuti ka liibüalaste valmisolekule jõudis see asi lõpuks välja ikkagi katastroofini, aitäh. Merci uh,. Mr Carlos Costa Neves. Carlos Costa Neves, palun. Obrigado, president. É um gosto tornar a participar numa reunião. Aitäh mul on väga hea meel, et ma olen saanud siia jälle tulla sellele kohtumisele, kohtuda kalli kolleegi Otmar Kaarasega. tahaksin tänada kõiki neid, kes on sõna võtnud, kes on andnud mulle väga palju inspiratsiooni, ma olen täiesti nõus sellega, mis siin on öeldud. kui ma tulin tagasi ma olen siin ka varem olnud siin selles parlamendis, olen töötanud, see oli minu fraktsiooni saal, kus koosolekud toimusid, nüüd ma justkui tuleksin koju tagasi. ma olen täiesti nõus sellega, et see koosolek, see kohtumine on vajalik, see on kasulik ja seda on võimalik panna ka õigesse konteksti. see paneb meile õige vaatevinkli paika Äh, kui me mõtleme selle peale, et osad inimesed leiavad, et rahvusvahelisi parlamentaarseid assambleesid on liiga palju. samuti olen nõus sellega, et on vaja äh, riiklike parlamentide tegevust paremini liigendada võr-, siis võr-, seotuna Euroopa Parlamendi tegevusega. mina toetan sellise assamblee loomist, minu arvates see annab alati väga palju juurde, see on demokraatia allikas ning äh, Portugalis äh, äh, meile meeldib väga see mõte, sest meie arvates äh, on meil selline pühendumus, eriline pühendumus tegutseda ühistes eesmärkides ja meie panus võib aidata kaasa ka Euroopa Liidu tasandil edasi minna. mis puudutab nüüd riiklikku parlamenti, siis mul on juba väga palju kogemust ka siin Euroopa Parlamendis ja minu arvates meie prioriteet peab olema see, et me kontrollime, vaatame, mida valitsus teeb rahvusvahelistes organisatsioonides. ma ei ütle, et me peaksime neid äh, nõndanimetatud äh, valitsust hakkama äh, siis justkui igat sammu jälgima, aga puudusi on väga palju ja tee on meie ees veel väga pikk meile meeldiks näha, et valitsused, sõltumata nüüd siis parteist, kes parasjagu pukis on, oleksid rohkem jälgitud parlamentide poolt, mitte ainult Euroopa osaluse koha pealt, mitte ainult välist mõõdet ja välispoliitikat silmas pidades, vaid ka muidu. meie mõtleme alati ideaalile, seega me loodame, et meie osalemine äh, Äh, võimalikult äh, kaugele minev koostöös Euroopa Parlamendiga. me oleme üritanud leida parimaid lahendusi ja praegu oleme äh, jõudnud selleni, et koosolekuid toimub aina rohkem ja rohkem, ma ei tea, kas see on parim moodus, kuidas edasi minna, kuidas jõuda soovitud lahenduseni. täna oleme me arutanud mõningatest asja, arutanud mõningaid asju, millest võiks võib-olla kasu olla, mis sa, ei ole võib-olla nii ambitsioonikas, aga ikkagi samm edasi. kui riikide parlamendid saaksid Euroopa Parlamendilt mandaadi, mille alusel parla-, Euroopa Parlamendi esindajad võtavad endale teatud rollid rahvusvaheliselt, siis see oleks juba väga suur samm edasi, aga me peame kõigepealt teadma, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht, meie riikide parlamentide tasandil oleme valmis arutama eh, seda küsimust. me oleme nõus sellise rolliga, mis Euroopa Parlament endale võtab, võib-olla selline projekt ei ole väga ambitsioonikas aga suured reisid algavad ju alati väikestest sammudest. järgmine ekspertide töörühm läheb selle tööga edasi. parlamentaarse äh, assambleega kohtumine, siis USA omaga, Anna Koomes mainis siin, et me oleme esindatud, peaksime olema esindatud siis Ameerika Ühendriikides, võib-olla peaksime olema esindatud kui Euroopa Parlament, mitte aga riikide parlamentidena. see aga tähendaks juba suurt sammu edasi. kui me saaksime esimeses faasis kokku kutsuda parlamentaarse assamblee, kus on koos ka riikide äh, esindajad, see oleks hea samm edasi ja annaks meile ainet järgnevaks, aitäh. aitäh, tere tulemast tagasi. Gabriele Chetriufa, palun. mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi. aitäh, esimees, kallid kolleegid. mina mõtlen, et äh, ei ole olemas alati täiuslikke lahendusi ja linn, meie Euroopa Liidu kodanikud ei võta alati, ei kiida heaks neid halbu lahendusi, mis võetakse vastu Euroopa Parlamendis. me peame olema väga tähelepanelikud. kui me midagi loome, loome demokraatliku raamistiku, mille abil mõned et äh, mittedemokraatlikud äh, organid muutuvad äh, vastutavaks. me räägime siin just enne kontrollist ja mina tahaksin seda ka edasi mainida. vastutus on äärmiselt oluline. samm, samas aga me ei peaks lubama selliseid post factum olukordi. legitiimsuse küsimus ei ole ainult selles, et peab mõistma, mida kes vastutab selle eest, mis ellu hakatakse rakendama. legitiimsus tähendab seda, et pannakse paika eesmärk ja me peame kõik olema teadlikud, et on võimalik kasutusele et ka endale võtta suur vastutus selle eest, et läbi viia midagi, mis on täiesti ekslik nagu näiteks säästumeetmed, mis võeti vastu Euroopa tasandil mitte kõik meetmed ei meeldinud meie kodanikele ja ei meeldinud mitte sellepärast, et see tuli Euroopa Parlamendi poolt või Euroopa Liidu poolt, vaid lihtsalt sellepärast, et need olid halvad meetmed. meie põhiroll on selles, et me peame valima välja põhieesmärgi meie ühiskonna jaoks, selle ühiskonna jaoks, kus me ise elame. kui me seda ei tee, siis me kukume läbi, sest äh, kodanikud on välja jäetud teatud otsuste tegemisest nii Euroopa Liidu tasandil kui ka üleilmselt mulle väga meeldib see arutelu, öeldakse siin, et tuleb vastu võtta otsuseid, mis oleksid läbi või läbipaistvad, mis annaksid võimaluse arutelusid edasi viia, see on justkui poolel teel ülikooli ja teatud agentuuri vahel, mis müüb edasi neid otsuseid või lahendusi, mis keegi teine vastu võtab meie peame võtma vastus, vastu otsuseid, mis puudutavad meid endid on väga oluline, et kes võtab parlamentide tasandil otsuseid vastu, oleks ka sellise mõistliku, äh, mõistlike volitustega. vastasel juhul ei ole võimalik meil kodanikega üldse mingit dialoogi pidada. vaatame, mis juhtus poole aastaga. ühelt poolt räägiti siis meie eelarvetest, meie otsuses, otsustest eelarve osas. aga kui nüüd selle poolaasta raames meie valitsused võtavad vastu otsuseid, mis sunnitakse peale kusagilt mujalt, ei võta me ju endale mingit vastutust, meil on justkui võim, aga ilma võimuta. mulle meeldiks edasi rääkida, aga paraku pean nüüd peatuma ma paluksin nüüd vastuseid anda nendele küsimustele meie külalistelt. härra Moreira, palun. mul on veel paar märkust teha. lisaks sellele, mis ma enne oma sissejuhatuses välja tõin, ennekõike. meie tänane teema ei puuduta äh, Eh, sellist koostööd, mis on Euroopa Liidu siseselt parlamentide vaheline. meie räägime siin mei-, oma osalusest ja meie parlamendi, Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide osalust väljaspool Euroopa Liidu piire sellistes eh, üleilmsetes teemades ja valdkondades. sellega ma viitan nendele kommentaaridele, mis on välja toodud täna hommikul ja ka pärastlõunal, mis on justkui meie teemade ringist väljas. nüüd tahaksin öelda kahte asja. mõningates valdkondades, kus liidul on ainupädevus, nagu näiteks julgeoleku- ja kaitsepoliitika, ei ole me peamistes rahvusvahelistes organisatsioonides osaleja. just nendes organisatsioonides, kast OSCE, NATO ja ÜRO ja samuti Euroopa Nõukogu. me ei ole mitte ühegi nende organisatsiooni liige see tähendab seda, et ainult liikmesriigid on osalised nendes organisatsioonides, aga Lissaboni lepingus on sätted, et kui on tegemist äh, välispoliitika asjadega, siis on liikmesriigid seotud liidu poliitikaga, seega Euroopa Liit delegeerib justkui liikmesriikidele nendes organisatsioonides äh, tegutsemise, kui tegemist on Euroopa Liidu ühisseisukohtadega ja mõistagi, kui tegemist on parlamentidevahelise organisatsioonidega, siis ei ole see mitte Euroopa Liit, vaid liikmesriigid, kes seal osalevad, sest Euroopa eh, Liit ei ole liige, siis liikmesriigid osalevad, võtavad sõna ja räägivad eh, nendest Euroopa Liidu küsimustest. üks teine probleem, rahvusvahelised organisatsioonid kus äh, Euroopa Liit on koos liikmesriikidega osaline, nagu näiteks WTO puhul. ma ei tea, miks liikmesriigid on endiselt veel WTO liikmed, samas kui kaubanduspoliitika on äh, praegu äh, ainult siis ei ole üldsegi enam liikmesriikide pädevuses, ma ei saa aru, miks siis liikmesriigid seal on, aga FAO näiteks Kyoto protokoll ja mitmed teised organisatsioonid, energiaharta ja mitmed teised, mul on siin ees nimekiri, aga ma ei pea ju seda kogu nimekirja ette lugema hakkama. nii Euroopa parlament kui ka riikide parlamendid võiksid olla siis esindatud nendes organisatsioonides on ka selliseid juhtumeid, kus Euroopa Liit on rahvusvaheliste organisatsioonide liige, nagu näiteks äh, ma-, Maailma Tolliliit, selle liige on Euroopa Liit ja sama peaks kehtima ka WTO puhul, aga siiamaani see nii küll ei ole. nii et äh, Euroopa Parlament äh, ei saa sellistel tasandil parlamentaarsetes kohtumistes osaleda, see on see probleem. kui nüüd eh, nii Euroopa Liit kui ka liikmesriigid on nende lepingute ja organisatsioonide liige, siis on eh, meil mõlemal, nii Euroopa Liidul kui ka liikmesriikidel õigus eh, mängida rolli globaalses val-, mõõtmes. me peaksime panema paika ka mingi skeemi või reeglid, kuidas koordineerida oma osalust nendes rahvusvahelistes foorumites. kui ainult ju sellisel juhul, kui liikmesriigid on osalised. kui Euroopa Liit ei ole osaline, siis on ju riikide parlamentide ülesanne see, kuidas nad koordineerivad sellist Ähm, kontakti, kui Euroopa Parlament ei saa osaleda, sest Euroopa Liit ei kuulu nendesse organisatsioonidesse, on ka selliseid juhtumeid, mis ainult Euroopa Liit on osaline, siis saab Euroopa Parlament äh, võtta endale parlamentaarse rolli ja osaleda. nii et ähm, tööd on väga palju me ei pea otsustama mitte ainult seda, kuidas osaleda, kuidas tõhustada parlamentaarset mõõdet nendes rahvusvahelistes küsimustes, aga ka kuidas koordineerida riikide parlamentide ja Euroopa parlamentide vahelist koostööd, kui meil mõlemal on õigus äh, osaleda sellistes rahvusvahelistes foorumites. WTO küsimus, kuna Euroopa Liit on koos liikmesriikidega liikmed, siis tegelikult kõik on üsna hästi, sest äh, riikide äh, parlamendid on äh, osalised. Nad osalevad assamblees WTO-s. ning samuti selle komisjoni teine esimees on samuti eurooplane, seega see juhtkomik-, kaks äh, esimest on mõlemad eurooplased, Euroopa Parlamendi liikmed, mina ise ja üks minu Euroopa Parlamendi kolleeg äh, Rootsi äh, parlamendist on siis teine. me peaksime ära kasutama kõiki võimalusi, mis meil on selleks, et koordineerida koostööd, et vältida killustamist see on meie põhiküsimus siin. meil on liiga palju parlamentaarseid organisatsioone, killustatust on liiga palju, liiga palju kohtumisi ja minu arvates on siin suur oht, et see kõik muutub selliseks parlamentaaride reisikorralduseks ja see ei ole hea. ja sellest ohust peab olema teadlik. palun aitäh. mul on vist üldse kõik sassi läinud, sest mina sain niimoodi aru, et me peaksime rääkima riikide parlamentidest, kes võtaksid endale aktiivsema rolli Euroopa protsessis ja üleilmastumises, nii sain mina sellest teemast aru aga nüüd on kõik muutunud väga tehniliseks, arutelu meil siin, nii et äh, ma tahaksin nüüd teha sammu tagasi ja rääkida sellest, mis minu arvates on praegusel hetkel kõige olulisem. kallid kolleegid, minu arvates on see poliitiline sõnum see, mis on kõige olulisem, mida me inimesteni äh, saadame ja poliitiline sõnum ei ole ju see, kas me reisime liiga palju, kas organisatsioone on liiga palju, kas me kohtume Brüsselis või Tokyos. mida me hakkame rääkima Euroopa Parlamendis või kusagil mujal, sellest me ju täna tegelikult ei räägi ja kindlasti mitte keegi mitte üheski liikmesriigis äh, ei äh, istu kusagil äh, kohvikus ja ei aruta seda, kas parlament on aktiivne ühes assamblees või teises, inimesed tahavad teada kas on mingeid poliitilisi otsuseid vastu võetud, mis on olulised äh, kodaniku tulevikku silmas pidades ja millel on otsene mõju? ja seetõttu mina leian, et riikide parlamendid saaksid mängida palju tähtsamat rolli. ma olen äh, täiesti äh, kindel selles, et Euroopa Parlament teeb väga head tööd, ma äh, jälgin seda, olen jälginud seda väga eri nurga pealt, kas siis äh, Kreeka valitsusest või, või parlamendist, ma tean, mida te teete, aga mulle tundub, et peab olema paika pandud mehhanism, mis viib meie otsuse tegemise protsessi kodanikele lähemale kui enam ei ole kohaliku tasandi küsimusi, nagu keegi õigesti välja tõi, sest kohalikud otsused on juba üleilmsed otsused ja üleilmsed otsused on kohalikud otsused, aga vahet ei ole, me peame selle kõik viima kodanikeni, et nad mõistaksid asju paremini ja mul on kahju, et me räägime teises, erinevates keelt, keeltes riikide parlamentides ja Euroopa Parlamendis ning mõnes mõttes on see ka ju normaalne. aga meil peaks olema rohkem otsekontakti. komisjon ju vastutab, Euroopa Komisjon äh, vastutab selle valitsemise eest ning parlament vastutab inimeste eest, kes on neid valinud ja palju otsusemalt, otsesemalt, sest äh, inimesed on ju meile palju lähene, lähemal. nii et äh, mul ei ole teile mingit lahendust praegu välja pakkuda, aga ma ei usu, et meil on vaja aina rohkem ja rohkem foorumeid, meil on vaja leida moodus, kuidas teha teistmoodi otsuseid, meil on vaja, et riikide parlamentaarid mängiksid suuremat rolli, kui nad praegu teevad Nad peavad tundma, et nad otsu-, osalevad otsuse tegemises ja see on küsimus, millele tuleb leida vastus ja õige pea, enne kui uued parlamendivalimised toimuma hakkavad. kuidas eh, need erinev, kuidas erinevad fraktsioonid hakkavad neid ei-d välja tooma, siin on see tühik, siin on see lõhe inimesed äh, näevad praegu üleilmastumise puhul ainult negatiivseid aspekte, nii et meil on vaja konkreetsemaid ideid. ma loodan, et enne, kui tulevad Euroopa Parlamendi valimised, äh, saame me äh, ka tuua inimesteni teatud lahendused, teatud vastused ning lõpetuseks tahan ütelda, et ma pelgan, et mulle tundub, et me peame leidma ühtse keele, mis oleks vähem tehniline. ja vabandust, et ma nüüd, kui ma nüüd vale sõna kasutan, et mis oleks vähem tehnokraatlik, vähem bürokraatlik äh, ja mis oleks rohkem poliitiline, kui me tahame oma sõnumit inimesteni viia ma olen täiesti nõus, et organisatsioone on liiga palju, sellepärast et kui mingi organisatsioon on loodud, siis keegi ei julga, julge neid organisatsioone enam kinni panna niimoodi on Lääne-Euroopas kogu aeg olnud, see on see sidusus, millest ja sellele ma siin ka enne viitasin Lääne-Euroopa Liidule nimelt parlamentaarid, kes on pärit Euroopa Liidust, Euroopa Parlamendist või ka riikide parlamendist, peaksid äh, toimima äh, teiste nimel, kas siis Euroopa Liit on organisatsioonide liige või mitte, me peaksime ühtset sõnumit edastama ja mõningatel puhkudel tuleb äh, tegutseda ka vahendajana, sest jah, on mõningaid juhtumeid, kus äh, on väga palju erinevaid äh, OECD e puhul näiteks ja, ja valimistega seotud küsimused, kus on väga palju erimeelsusi olnud parlamentaarse assamblee saaksid parlamendiliikmed väga suurt rolli mängida. proua Koomes, mis puudutab nüüd seda, et peaksime olema julgemad ja tegema rohkem erinevaid äh, erinevaid äh, ideid välja pakkuma. on väga paljude küsimuste puhul ei ole me jõudnud äh, lahendusi välja töötada. see on õige, et me peame olema julgemad, kas nüüd neid äh, Äh, ideid ka rakendada ellu või mitte, see on teine küsimus, aga see väljapakkumine on oluline. me peame olema interaktiivsemad. aitäh! kui lubate, siis ma tahaksin tõstatada ühe probleemi, mis on äh, ülioluline ja osaliselt äh, juba härra Morera rääkis sellest Euroopa Liidu, Euroopa parlamentides globaalsel tasandil ja see üleilmne juhtimine on praegu rajatud äh, rahvusriikidele, suveräänsusele, millest me ka täna rääkisime ja see tähendab ka seda, et Euroopa Liit äh, on ainult selliste väikeste, väikese arvu organisatsioonide liige, WTO, FAO ja Codex Alimentarium ja, ja mõningad lepingud aga mõningates kõige olulisematest rahvusvahelistes organisatsioonides ei ole Euroopa Liit üldse liige ja see tähendab seda, et Euroopa Parlament ja riikide parlament, eh, kas nad ei kas nad peaksid eh, eraldi rohkem tegutsema? ei, mina arvan, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahel peab olema eh, suurem koordineerimine, et sellest mineviku taagast üle saada. Lissaboni lepingus on viide sellele, et, et Euroopa Liit peaks olema ka organisatsioonides rohkem esindatud, nagu proua Koomes ütles, et Euroopa Liidul ei ole Julgeolekunõukogus kohta, see on üsna suureks tabuks. vaatame Lissaboni lepingu artiklit kolmteist ja neliteist, kus on mustvalgelt kirjas, et liikmesriikide arvates äh, on, ei ole Lissaboni lepingul mingit mõju äh, Julgeolekunõukogu kohale. mida me nüüd tegema peaksime, me peaksime tegutsema, kui me soovime kaitsta ja edendada Euroopa väärtusi, poliitikavalikuid, mida me jagame kõik ja mis me oleme välja töötanud siin Euroopa Parlamendis õigusaktidena, kui me tahame seda giid toetada, edendada ülemaailmsel tasandil, siis on, meil on vaja Euroopa esindatust, Euroopa ühtset häält, ILO-d ning ka WHO-s osaleda. paraku tegelikkus on selline, et Euroopa Liit on ainult vaatleja staatudes ja vaatab niimoodi kõrvalt pealt seda, mis toimub kodanikuühiskonnaga ning selles mõttes peaksid parlamendiliikmed äh, olema teadlikud, et äh, me peame tegutsema, äh, tegutsema tõhusalt, et oma väärtusi kaitsta. Was gibt es für ein schöneres Schlusswort? I think ma ise ei oleks suutnud ka seda asja paremini kokku võtta me oleme siin arutanud äh, mitmeid väga olulisi küsimusi ja nüüd annan sõna üle asepresident Martinesele selleks, et jätkata meie arutelu teise osaga, palun. Dora, Dora, que estaba aquí ahora mismo. Hey, hey, hey. You left one? Oh, yes, yes. In, very important, yes. <laughs> Vamos. Bueno, queridas colegas y queridos colegas. kallid kolleegid. Lähme siis nüüd edasi meie konverentsi viimase osa juurde. kuulates erinevaid sõnavõtte, täna on tegelikult väga raske siin vastu panna kiusatusele reageerida mõnele kommentaarile, nii et kui minut ikka alles jääb, siis seda ka konverentsi lõpus teen. aga igal juhul liigume siin väga jõudsasti edasi, oleme jõudnud nüüd konverentsi viimase osa juurde, mis peaks meil võimaldama saada rohkem teada igasugustest erinevatest organisatsioonidest, võrgustikest ja muust sellisest, mis ilmtingimata alati ei ole meile kõigile teada ja tuntud, isegi nei-, isegi neile, kes tegelikult sooviksid, et äh, siin võib-olla üht-teist ühendada. lõppkokkuvõttes on ju eesmärgiks kaasata ka kodanikuühiskonda, mis võimaldaks kõiges selles osaleda äh, rahuldavamalt kui praegu nende sätete alusel, mis on võib-olla juba veidi äh, aegunud. nüüd äh, kõigepealt on meil siin sõnavõtjate nimekirjas Silvana Kohmerin, kes on äh, parlamendi liige ja kes mõnda aega oli ka parlamendi juhatuses ja seal tegime koostööd siis ka meie. ja nüüd äh, võin öelda, et mina ise ka väga pingutasin selle nimel, et parlamendi juhatuses äh, juhatus toetaks ka seda esimest suurt kohtumist rohkem kui viiesaja osalisega, mis kogunes siin Euroopa Parlamendis, tegemist oli siis äh, naistega parlamentides selle ülemaailmse foorumiga. ühtlasi on siin meil ka äh, Arnaud Leroy, kes on Prantsuse Rahvusassamblee liige ja põhimõtteliselt on ta peaaegu et minu kodukandist pärit, sest et ta esindab ka Hispaania ja, Hispaanias ja Prantsusmaal esindavaid el,, elavaid prantslasi, nii et me oleme kohtunud isegi valimiskampaania käigus ning ühtlasi on ta ka Globe Euroopa ehk ülemaailmse tasakaalustatud keskkonna tagamise seadusandjate organisatsiooni aseesimees. tegemist on organisatsiooniga, mis tegeleb just nimelt keskkonnakaitsega ja säästva arenguga. ühtlasi on siin ka Alain Destech, kes on siin Brüsselis parlamendisaadik ja endine väga meile tuntud organisatsiooni president, milleks on Global Action. ja ühtlasi on siin ka Jo Lainen, kes on Euroopa Parlamendi saadik, kelle CV on lõputu, ta on juhtinud siin parlamendi elus väga oluliste komisjonide tööd ja hetkel on ta siis äh, kaasesimees kampaania juhtimisel ÜRO Parlamentaarse Assamblee äh, loomiseks. nüüd äh, räägime siis täna sellest, millega need erinevad võrgustikud ja liidud tegelevad ja loodame, et seda saab teha üsna kokkuvõtlikult, sest et kell seitseteist kolmkümmend peame me siit lahkuma. Äh, mõned kõnelejatest peavad siit lahkuma juba veerand kuus, nii et kõnelejad siis ise peavad vaatama, kuidas nad oma kõneaega kasutavad. Silvana, sinul on esimesena sõna, palun. Thank you, Miguel, thank you. suur aitäh, Miguel, suur aitäh meid siin vastu võtmast. mina tahaksin rääkida naistest parlamentidest, ülemaailmsest foorumist ja tahaksin veel kord tänada teid kõiki toetuse eest sellele foorumile. see, seda toetasite te kohe algusest peale. ja tänu sellele toimus meie konverents ka siin Euroopa Parlamendis. mis puudutab parlamentide vahelist liitu, siis vastavalt selle andmetele on maailmas umbes üheksasada nais- nice vabandust, üheksa tuhat naisparlamendi saadikut, see ei moodusta isegi mitte kahtekümmend protsenti nii-öelda äh, parlamendi saadikutest siis äh, üle terve maailma. ja see ei esinda sugugi rahvastikku tervikuna, sest et enamik inimestest maailmas on ju naised nüüd, millistes foorumites on võimalik naisparlamendi saadikutel kohtuda ja mõtteid vahetada äh, ja minna siis kaugemale vaid soo küsimusest, lõppkokkuvõttes on eesmärk meil jõuda kõikide naisparlamendi saadikuteni, mitte vaid äh, nendeni, kes huvituvad rahvusvahelisest koostööst. Äh, meie arvates oli kasulik selline foorum luua ja vaadata, kas selle vastu naisparlamendisaadikud ka huvi tunnevad, kas nad tegelikult tahavad äh, koguneda ja omavahel asju arutada. nüüd novembrikuus, novembri lõpus eelmisel aastal, kui toimus meie esimene konverents, siis me nägime midagi väga muljetavaldavat, nagu Miguel Angel ütles, siis no oli viissada parlamendisaadikut saja kuuest erinevast riigist ja võite siis vaid ette kujutada, milline oli kultuuriline mitmekesisus äh, kui entusiastlikult toimusid kõik äh, mõttevahetused. esimesel päeval istusid nad seal, kus nad pidid, üheskoos siis oma äh, liikmesriigi parlamendisaadikud või oma riigi parlamendisaadikutega, aga siis tasapisi kõik nad äh, juba segunesid ja see kõik oli väga emotsionaalne, sellepärast et parlamentides on naised enamasti ju vähemuse esindajad ja tõesti väga öö, emotsionaalseks võib kujuneda see, kui kohtuda ametikaaslastega teistest riikidest. kõik erinevad poliitilised erakonnad olid esindatud ja igasugune erinev poliitiline taust, neid, kes on valitud otseselt, neid, kes on nimetatud öö, ametisse näiteks Saudi Araabiast ühtlasi oli siin äh, naisparlamendi saadikuid sellistest riikidest, kus vabad valimised toimusid esimest korda alles väga hiljuti, kuid ka väga vanadest demokraatlikest riikidest. Michelle Bachelet ütles, äh, võttis selle kõik väga hästi kunagi äh, kokku, kes on nüüd ju Tšiili president, et kui kui üks naine on liidrikohal, siis muudab ta omaenda elu, kui, kuid on palju naisi liidrikohtadel, siis muudavad nad tervet ühiskonda, nii et see võtab asja väga hästi kokku. seal foorumil me ei keskendunud mitte vaid klassikalistele äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimustele ja samas me ei jätnud kuidagi äh, mehi täiesti kõrvale, kõikides paneelides osalesid ka mehed, oli äh, meeskõnelejaid kõik olid väga teretulnud. ja nüüd hakkab see töö toimuma regulaarselt. toimuvad sellised ülemaailmsed konverentsid, samuti ka regionaalsemat laadi konverentsid. ühtlasi ka korraldame uuringuid selleks, et täiendada juba väga head parlamentidevahelise liidu tööd lõppkokkuvõttes on meie eesmärk siis jõuda kõigi äh, naistest valitud parlamendisaadikuteni ja rääkida sellest, kuidas siis lahendada see vähemuse probleem, ehk siis sellest saaks midagi täiesti tavalist ja naised oleksid esi-, naised moodustaksid poole parlamendist. ja et see oleks midagi täiesti tavalist, aitäh. suur aitäh, Silvana, muuhulgas ka selle eest, et sa pidasid kinni kõneajast ja nüüd on sõna härra Leroal, kes räägib meile oma organisatsioonist, milleks on seadusandjate organisatsioon, palun. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin teid tänada sellest, et meid, me, mind siia kutsusite, et rääkida sellest, millega tegeleb organisatsioon Globe. kõigepealt tahaksin teha ka väikese kõrvalpõike, enne kui organisatsiooni töö juurde tagasi tulen. võtan sõnasabast kinni sellest, Äh, meie Kreeka kolleegil tõeline probleem on sellega, kui palju neid foorumeid on, ühtlasi ka poliitiline sõnum, mida me välja saata tahame. Prantsusmaa, nagu te teate, kiitis heaks resolutsiooni selleks, et Lissaboni lepingu raames süvendada parlamentidevahelist koostööd, tihtipeale tunneme me selles võitluses täiesti üksi ka teie olete puutunud kokku valimiskampaaniatega, valimistega, varsti on siis Euroopa Parlamendi valimised ja me peame ikkagi leidma mingisuguse koostöövõimaluse rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. mina olen Rahvusassamblees Prantsusmaal ka Euroopa asjade komisjonis. ma tegelikult aluta-, alustasin oma tööd siin Euroopa Parlamendis, nii et mul on siin erilised tunded selle koja suhtes, aga probleem on siin tegelikult töörütmis. et millal me saame informatsiooni ja siis, kui meil avaneb võimalus alles oma muresid kellelegi edasi anda, siis on tegelikult enamasti juba liiga hilja. nii et me peaksime selle rütmi üheskoos välja töötama, sellepärast et äh, muidu me kahjustame seda niigi juba äh, kehva olukorda, millesse Euroopa kodanikud hetkel sattunud on. nüüd äh, täpsemalt meie organisatsiooni juurde. ülemaailmne seadusandjate organisatsioon Globe. meil on nüüd siin uus kontseptsioon, äh, avalikud äh, hüved, meie keskendume bioloogilisele mitmekesisusele, kliimaküsimustele ning samuti metsaküsimustele. meie organisatsioon ühendab rohkem kui sadat riiki Äh, esindatud on nii ülemkojad kui alamkojad parlamentidest. tegemist oli ju täiesti isikliku algatusega. eesmärk oli töötada täiesti öö, äh, poliitikaüleselt, igasuguste poliitiliste seisukohtade üleselt. mina esindan siin Euroopa organisatsiooni Euroopa osa, me üritame siis välja töötada sellised äh, koostööplatvormid, et äh, vahetada siis parimaid tavasid, millest on saanud juba ju täiesti traditsiooniline termin siin Euroopas samuti. lõppkokkuvõttes on äh, meie eesmärk vahetada mõtteid väljaspool ka Euroopa Liidu piire. näiteks kohtusime me Hiinas, kohtusime äh, pärast äh, viimasi, viimaseid valimisi võimule asunud inimestega. John Prescott oli samuti kohal. ühtlasi on meil võimalik olnud jagada ka oma siseriiklikke tavasid. Hiina kohtumine oli väga huvitav, sellepärast et äh, meie tegeleme praegu siin äh, oma kasvuhoonegaastega kauplemise süsteemiga aga me näeme, mida siis nemad on teinud, nemad on saanud olulisi õppetunde Euroopas tehtud vigadest ja äh, praktikatest, nii et seda kõike oleme saanud siis arendada, äh, arutada, vabandust, äh, parlamendisaadikutega üle terve maailma. tegelikult meie lähme kliimaküsimusega, muuhulgas kaugemale sellisest võib-olla poliitilisest lähenemisest, mis tugineb erakondade seisukohtadel. Prantsusmaa on siin juba suure töö ära teinud ja ka parlamendisaadikud saavad siin väga suurt rolli mängida. nüüd kõik need erinevad arutelud on täiesti valitsustevahelised. kahe tuhande teisel aastal olin Lõuna-Aafrikas, Kataris, need kliimakonverentsidel äh, toimusid vaid tehnilist laadi arutelud, aga mitte mingisugust poliitilist arutelu selle kohta, kuidas see kõik kodanikke mõjutab. meie parlamendisaadikutena aga äh, peame siis võtma endale selle vastutuse mõningad nendest küsimustest ka tõstatada. Euroopas on nüüd viimased paar kuud käinud üle väga mitmed tormid, vahepeal jääb võib-olla mulje, et kliimateema on midagi kauget, see ei olegi enam oluline aga nüüd näiteks Prantsusmaal Girondi piirkonnas on mõne, mõningates kohtades rannajoon taandunud lausa viie-kuue meetri äh, võrra. Äh, varem elanikke kaitsid äh, liivaluited, aga nüüd on need läinud. keskkonnaküsimused ja kliima tervikuna mõjutavad kodanikku väga konkreetselt, nad tunnevad seda kohe oma nahal. sotsiaaldemokraadid võib-olla ei ole alati väga tegelenud selle teemaga, ei ole mõistnud seda, et kodanikud tõepoolest soovivad nendele küsimustele ka vastust, aga just nimelt parlamendisaadikutena me neid vastuseid pakkuda saame, ühtlasi võib-olla vähendada neid hirme äh, ka näiteks Euroopa Liidu rolli osas. Globe on noor organisatsioon. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kliimakonverentsi äh, ajal siis toimub meil ka kohtumine Rios äh, oli umbes nelisada parlamendisaadikut, me loodame, et järgmisel korral Pariisis siis äh, samuti äh, tuleb neid kohale arvukalt, aitäh! no vamos a, vamos a dar la... suur aitäh, nüüd on sõna härra Destešil. tegemist on siis äh, organisatsiooni presidendiga Parliamentarians for Global Action üritan siis kõneajast kinni pidada nii palju, kui ma suudan, ma lubada midagi ei saa. siin me mõõdame aega väga konkreetselt, ütleb härra esimees. suur aitäh teie kutse eest. mul on suur rõõm rääkida teile organisatsioonist Parliamentarians for Global Action ehk parlamendisaadikud ülemaailmse tegutsemise nimel meil on umbes üle tuhande liikme, tegutseme põhiliselt inimõiguste valdkonnas ning õigusriigi põhimõtete valdkonnas samuti nüüd äh, see ajaloolisest vaatenurgast, see loodi selleks, et võidelda massihävitusrelvade levingu, leviku vastu. nüüd massihävitusrelvade äh, vastase võitluse leping on juba olemas ja oleme laiendanud oma tegevust ka teistesse valdkondadesse. põhimõtteliselt langeb meie tegevus kokku ka Euroopa Liidu algatustega, näiteks äh, mis puudutab surmanuhtluse moratooriumit, ja sellekohase ettepaneku tegemist äh, ÜRO Üldassambleele aastal kaks tuhat neliteist ja Maika, Suriname, Senegal, Ghana, seal on surmanuhtlus endiselt veel olemas ja äh, enamasti need riigid ei ole siis äh, hääletanud surmanuhtluse moratooriumi poolt, nüüd on meie eesmärgiks see, et nad tuleksid New Yorki kohale juba väga konkreetse mandaadiga oma parlamentidest ja hääletaksid siiski moratooriumi poolt. näiteks Senegal on traditsiooniliselt öelnud, et nad pigem toetaksid surmanuhtluse ärakaotamist, aga kunagi varem ei ole nad veel moratooriumi poolt hääletanud. nii et seega me nõuame neilt seda, et nende valitsuse tegevus langeks kokku seisukohtadega, mille eest nad hea seisavad. nii et meie organisatsioon BGA. toetab muuhulgas ka rahvusvahelist äh, kriminaalkohust, sada kakskümmend kaheksa riiki, mis see sada kakskümmend kaks riiki on kirjutanud alla Rooma lepingule ja tahaksin täpsemalt nüüd selgitada, kuidas me oma tööd teeme. rahvusvaheline kriminaalkohus ja see, et enamik riike seda toetab, on nüüd midagi iseenesestmõistetavat, aga tegelikult viisteist, kakskümmend aastat tagasi see päris nii ei olnud. näiteks äh, Portugali kolleeg äh, härra Magalhaes, kes siin täna ka on äh,, temaga koostöös korraldasime me portugalikeelsete riikide äh, kohtumise Brasiilia tuli samuti kohale, me korraldasime nii, et kohal oli nii enamuse kui äh, kui ka opositsiooni esindajad kohtusime Brasiilias ja tänu meile siis ratifitseeris äh, rahvusvahelist kriminaalkohust puudutava lepingu lõpuks ka Brasiilia. ja tänu sellele on hoopis lihtsam veenda ka teisi Ladina-Ameerika riike sama tegemast. näiteks võime tuua Tšiili, kes äh, väga pikalt äh, Pinocheti teemast tulenevalt suhtus sellesse veidi skeptiliselt, muutis meelt Arga-, Argentiina, Paraguay ja teised, me oleme kasu-, üritanud kasutada naaberriike selleks, et veenda mõnda riiki ratifitseerima samuti seda lepingut ja Tšiili puhul see töötas. edasi Euroopa, siis Ladina-Ameerikas oleme ma tööd juba teinud, Aasias on samuti väga suur mahajäämus, meil on oma rühm ka Jaapanis, teema oli jällegi väga keeruline, kuid lõpuks suutis see grupp veenda Jaapani valitsust samuti ratifitseerima äh, lepingu. nii et tegutseme siis endiselt veel Aasias ratifitseerimisprotsessiga näiteid toon ma lihtsalt selleks, et näidata, et me teeme oma tööd väga pragmaatiliselt, väga praktiliselt ja konkreetselt. me üritame jõuda tulemusteni, mida meil on võimalik ka tõestada ja konkreetselt näidata Komoorid näiteks, väikeriigid tegelikult ei olnud eriti ratifitseerinud seda lepingust, väikeriikidel see erilist huvi ei pakkunud. võtsime siis ette lihtsalt ühe Komoori parlamendisaadiku ja kirjutasime selle seaduse põhimõtteliselt valmis, esitasime selle Komooride parlamendile, mingisugust vastasseisu seal ei olnud. tegime sama paljude teiste väikeriikidega. ja seega oli see öö, äh, sümboolne saja äh, riigipoolne ratifitseerimine siis ületatud lävend oli ületatud. rahvusvahelise kriminaalkohtu osas on praegu kõige olulisem küsimus Aafrikas. Bashir ja Kenyatta, äh, neile on ju süüdistus esitatud ja nüüd on põhimõtteliselt rahvusvaheline kriminaalkohus Aafrikas täiesti ohus kuu aega tagasi Aafrika Liit kiitis heaks resolutsiooni keeldudes igasugusest edasisest koostööst kriminaalkohtuga, see on loomulikult väga ohtlik areng, sest et kui me kaotame siin Aafrika toetuse, siis tegelikult üleüldsegi satub ohtu ka äh, üleüldine kriminaalkohtu otsuste kohaldumine ning Rooma lepingu üleüldine kohaldumine nii et meie üritame siis alati veenda oma parlamendisaadikuid, äh, Aafrika esindajaid on meil siin üle poole saja ja võib-olla mitte niivõrd siis äh, keskenduda just äh, riigi- või valitsusjuhtidele, te teate isegi, et Aafrikas on tihtipeale väga raske tegutseda vastupidiselt sellele, mida soovib president, tegemist on üsna presidendi, presidendi võim on Aafrikas üsnagi koondunud aga siis me oleme näinud, et jah, Aafrika riikide president on tulnud välja erinevate resolutsioonidega, mis on vaenulikud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vastu. nüüd ühtlasi on meil ka äh, relvade leviku vastane, võitluse vastane lep-, vastase võitluse leping, millele kirjutati alla New Yorgis siis eelmisel suvel. ja lõpetuseks tahaksin rääkida Kesk-Aafrika Vabariigist me teame, et me kõik tunneme väga suurt muret selle üle, mis seal toimub, te teate, et naaberriikide sõjajõud, mida juhivad pigem moslemid, on tapnud kristlasi, nüüd jällegi vastupidi, kristlased moslemeid. Kesk-Aafrika Vabariigis on toime pandud sõjakuritegusid, suur hulk inimsusvastaseid kuritegusid ja mõningad räägivad isegi genotsiidist. ma tahaksin teha teile üleskutse, avaldage survet selleks, et resolutsioon, mille poolt hääletati ÜRO Julgeolekunõukogus jaanuarikuus, viidates peatükile seitse, mis lubab jõu kasutamist, selle, nii et peaks siis võimaldama su-, suurema hulga riikide kohalolekut äh, Kesk-Aafrika Vabariigis, härra parlamendisaadik Prantsusmaalt, siis põhiliselt on seal teie riik, Rootsi, Belgia, Eesti samuti on võtnud endale kohustuse seal üht koma teist ära teha. aga kui Kesk-Aafrika Vabariigis lõppkokkuvõttes juhtub seesama, mis Rwandas aastal üheksakümmend kaks, siis oleks see rahvusvahelise üldsuse täielik läbikukkumine. nii et kasutage ära kõik võimalused, mis teie teil kasutada on selleks, et vältida Kesk-Aafrika Vabariigis genotsiidi, aitäh! suur tänu, Alain, ja lõpetuseks on sõna Jo Lainenil, kes teeb tööd ÜRO kontekstis ja ühtlasi oli ta ka põhiseaduskomisjoni esimees ja keskkonnakomisjoni esimees Euroopa Parlamendis, nii et tegemist on ühe, ühega kogenenumatest ähm, Euroopa Parlamendi saadikutest ning ta on olnud alati mitmete oluliste algatuste eesotsas mis kindlasti toovad kasu kõikidele Euroopa Liidu kodanikele üle terve Euroopa Liidu territooriumi. palun, teil on sõna. suur tänu, Miguel, selle võimaluse eest äh, tutvustada siin äh, kampaaniat äh, ÜRO Parlamentaarses Assamblees. mina olen tegelikult juba aastaid töötanud globaalse demokraatia nimel seda koos ähm, liikmetega äh, Global äh, äh, Union for Democracy raames ja ka äh, olen siis palju koostööd teinud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu teemadel. me oleme sellest tegelikult terve päev rääkinud sellest, et rahvusvahelisi suhteid peaks ka äh, allutama mingisugusele parlamentaarsele kontrollile et peaks olema mingisugune parlamentaarne organ ka ÜRO juures. kahe tuhande seitsmendal aastal kogunesid erinevad organisatsioonid ja üksikisikud ja esitasid siis ähm, taotluse luua UNPA ehk ÜRO Parlamentaarne Assamblee ja vahetult enne jõule äh, kohtusin ma äh, Euroopa Liidu esindajaga ÜRO juures ja edastasin talle petitsiooni, kuhu oli alla kirjutanud kolm tuhat äh, parlamendiliiget üle terve maailma, nende hulgas äh, Nobeli rahupreemia laureaate ja teisi ÜRO kõrgeid ametnikke ja me ütlesime, et lisaks sellele valitsemisstruktuuridele on meil vaja ka parlamentaarset struktuuri täna hommikul kuulsime seda, et äh, parlamentaarne, parlamentidevahelisel liidul on olnud aastaid vaatleja staatus ja see, et nad seda on saavutanud, on juba iseenesest märkimisväärne. ÜRO on kuuskümmend aastat eksisteerinud ja nüüd lõpuks ometi oleme ka meie jõudnud äh, New Yorki ja maailma parlamendid on seal struktuurides esindatud, äh, aga me oleme siiski ainult vaatlejad parlamendid, kelle valib ju ametisse äh, rahvas, ei peaks olema kunagi rahul sellega, et neid pannakse samasse lahtrisse kui äh, Greenpeace või mõni muu rahvusvaheline struktuur. meie oleme rahvakojad ning äh, üleilmastumise kontekstis ja sellega kaasnevate probleemide kontekstis äh, arvestades seda et nendel otsustel on järjest suurem ja suurem mõju mis rahvusvahelisel tasandil võetakse on meil vaja konkreetset äh, seiremehhanismi ja üro peamine kogu on küll peaassamblee vastavalt nende kodukorra artiklile sada kümme kuid äh, üro hartas kakskümmend kaks on ette nähtud ka teised organid ja ega tegelikult väga raske ei olekski läbi suruda seda otsust äh, kus loodaks teistele organitele ÜRO struktuuris kõrvale ka parlamentaarne assamblee. viimastel aastatel äh, pärast seda, kui see taotlus esitati, oleme me näinud äh, toetuse plahvatuslikku kasvu strasbourgi euroopa nõukogu võttis vastu vastavasisulise resolutsiooni äh, pan aafrika parlament samuti Ameerika parlament, äh, vabandust, Pan-Ameerika parlament, äh, mis koondab äh, paljusid parlamente seal piirkonnas ja paljud Ladina- ja Lõuna-Ameerika parlamendid on ka öelnud individuaalselt, et sellist organit oleks vaja. esimesena astus vist selle sammu parlamentide vaheline liit, see samm oli küll esimene väga oluline, aga see ei saa jääda sugugi viimaseks nimelt tuleb astuda ka jätkuvad sammud ehk teisisõnu kas parlamentidevahelisest liidust saab see organ see muidugi tähendaks seda et enam ei saa te tegemist olla parlamentaarse assotsiatsiooniga nagu see on praegu vaid sellest saab üro organ ja see eeldaks eraldi arutelusid kui see nii läheks siis realiseeruks see visioon, et sinna organisse kuuluvad üle terve maailma erinevate parlamentide esindajad ja vastavalt äh, ÜRO hartale kakskümmend kaks äh, saaks seda teha ilma ÜRO põhikirja muutmata ja sellega ei äh, tikutaks ka kellegi äh, teise mängumaale ÜRO organites, sellepärast et äh, nende töö täiendaks ülejäänud organite tööd. tegemist oleks konsultatiivse koguga, nii nagu meil on Strasbourgi Euroopa Nõukogus. tegemist oleks koguga, millel oleks siis nõuandefunktsioon tulemuseks oleks see, et äh, kui parlamendiliikmed üle terve maailma tuleksid kokku, siis räägitaks äh, probleemidest maailmas hoopis teistmoodi, mitte bürokraatlikult, vaid parlamentaarselt. Nad võiksid esitada küsimusi peasekretärile või teistele ÜRO süsteemis ja nad saaksid siis ka vastuseid. ja see küsimuste-vastuste äh, lähenemine heidaks maailma probleemidele lisavalgust võimalik oleks äh, korraldada ka koolitusi, esitada soovitusi, kuulamisi äh, ja siis äh, saab korraldada ka järelevalvet selle üle, et kuidas ÜRO on oma rahalisi vahendeid kasutanud, et kas mitte ei ole, ei lasu korruptsiooniohtu ja nii edasi üsna eh, sügavuti on juba analüüsides mindud, et kuidas eh, seda parlamentaarset assambleed luua, võib-olla näiteks eh, sarnane kogu, nagu on Hiina Rahvavabariigis parlamendi kujul, kuhu kuulub kolm tuhat, neli tuhat saadikut, võib aga ka rääkida seitsmesaja, üheksasaja pealisest kogust, on riike, kus ju demokraatia ei ole jalul, kus äh, on võimul diktaatorid ja nemad ilmselt äh, saadavad hoopis teistsuguse esindatuse, mina olen Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ähm, ookeani assotsiatsiooni liige Euroopa Parlamendis. ja me kohtume inimestega, kes ei ole küll alati rahva poolt valitud, kuid sellegipoolest esindavad oma riiki aga igal juhul see samm oleks oluline, sellepärast et see aitaks parlamentaarsel protsessil äh, areneda. me rääkisime rahvusvahelisest äh, kriminaalkohtust. seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel mõeldi ka sellele mõttele kui ainult äh, illusioonile, aga ega ei läinudki väga kaua selleks, et me selle põhikirja kokku saime kohtu jaoks ja peaks oleks võimalik ka paari aastaga kokku leppida ÜRO Parlamentaarse Assamblee, Assamblee põhikirjas ja ma arvan, et tänaste konverentsi taoliste konverentsidele toetudes me jõuame selle kümnendi lõpuks suure ÜRO reformini äh, või astutakse siis eraldi samm äh, selle kogu loomiseks ja et me saaksime siiski tagada Äh, ülemaailmse valitsustava ülemaailmse demokraatiaga ja sellest oleks kasu meile kõigile kindlasti. suur tänu äh, Jo Lainenile ja läheme nüüd siis edasi ülejäänud kõnelejate juurde, äh, kes on soovinud sõna. Neid on tõepoolest väga palju, tegemist on ju aruteluga, kus meie eesmärgiks eelkõige oli saada informatsiooni ja saada ka õiget informatsiooni mida me siis järgmiste tundide jooksul veel seedime. mitmed kolleegid on aga pidanud siit juba lahkuma või peavad kohe varsti lahkuma, nii et kõigepealt annaksime siis sõna Gabriela Gretole, Rumeenia senaatorina, senaatorile, kes oli enne ka Euroopa Parlamendi saadik ja meie kallis sõber, palun, Gabi, sul on sõna. suur tänu, Miguel täna hommikust äh, saadik olen ma kuulnud äh, seda väljendit, et mõelgem globaalselt, äh, tegutsegem kohalikul tasandil. ma ei tea, kas on võimalik sisu anda sellele väljendile. juba väga-väga ammust ajast alates paraku saame me küll konverentsidel kokku erinevatel tippkohtumisel üleilmselt, aga ikkagi mõtleme edasi kohalikul tasandil. nii et äh, see ettepanek äh, parlamentaarse assamblee loomine ÜRO raames peaks olema väga hea mm, mõte, aga ma ei tea, kui tõhus sest me peame ju parteide reformi enne läbi viima. me peame oma käitumist korrigeerima poliitilisel tasandil. me peame mõtlema uutmoodi poliitikat tehes. alles siis saab see programm olla või see projekt olla äh, tõhus ja edukas ma osalesin ka naiste parlamendiliikmete konverentsil ja ma nägin, et need kolleegid, kes siia tulid, kes tulid ka väljaspoolt Euroopat, Aasiast, Aafrikast, Ladina-Ameerikast, Araabia riikidest, aga Euroopa riikide parlamendi liikmeid ei olnud. mina olen koostöö väga suur toetaja, aga ma ei usu, et miski äh, muutuks enne, kui ei muutu ka see süsteem, mis meil praegu on, see kohtumiste äh, organiseerimine, jah, saame kokku, koordineerime, see kõik on suurepärane, aga kui me räägime täielikust muutusest, siis võib-olla peaksime rohkem muutma asju tugevad äh, parlamendid peavad ellu rakendama seda, millest ka arutatakse ja, ja peavad otsuseid ellu rakendama, siin on see probleem. meie parlamendi liikmed ja meie valitsused peavad tegutsema. meie valitsused on juba ammu kaaperdatud nii et see muutus, mida me tahame, meie, kes me siin täna oleme, tahame kindlasti muutust. aga see muutus peab ka tegelikult toimuma juba rohujuure tasandil. nii demokraatlikelt vana, valitsustasanditelt kuni ka kõige madalamate tasanditeni. me ei saa jätta nõrki punkte ja ei saa võtta vastu mittelegitiimseid otsuseid, aitäh. Eh. suur aitäh, Gabi ja nüüd anname sõna meie kolleegile. Karintšile Lätist. suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid ja suur tänu Silvana Kohmerinile, kes rääkis naiste rollist. ma viitaksin sellele, et meil Lätimaal on naispresident, meie spiiker on naine ja me valisime ametisse ka esimese naissoost peaministri nii et me oleme majandusmõttes ju olnud väga edukad ja seda ilmselt tänu sellele et me naiste rolli riigis järjest rohkem ja rohkem tähtsustame aga eh, veel ei ole siin täna räägitud ühest eh, grupist eh, inimkonnast, noored inimesed. üks meie eesmärkidest on võidelda tööpuuduse vastu noorte seas. enamus meeleavaldusi Põhja-Aafrikas tekkisidki just sellepärast, et alla kolmekümne aastased olid massiliselt ilma tööta on Euroopa ju see koht, kus rahvastik kogu aeg vananeb, aga ülejäänud maailmas on olukord suisa vastupidine mida siis teha selleks, et noori inimesi kogu sellesse protsessi rohkem kaasata? ma kujutan ette, et kui me vaatame äh, Euroopa Parlamendi või äh, üldvalimisi riikides laiemalt äh, ja vaatame valijate osalust, siis me näeme seda, et noori inimesi lihtsalt ei ole valijate seas ja sellepärast, et nad tunnevad, et see asi ei puuduta neid. me peaksime investeerima oma noortesse, neid ette valmistama, aga oluline need ette valmistada selleks et kui me loome ülemaailmse mingisuguse valitsemistava, siis nemad võtavad selle meilt ju pärandina üle ja peavad hakkama seda siis kas remontima või seda, selle käivitama. suur tänu, härra Karinš. rohkem sõnasoove ei ole. nüüd on võimalik kolleegidel siis reageerida sellele, mida ütlesid kaks kolleegi, aga ühtlasi on teil võimalik reageerida ka sellele, mida te siin ise enne ütlesite ja anname siis sõna kõigepealt kõige viimasele kõnelejale, siis äh, niimoodi tagurpidi kõikidele. nii et Jo Lainen, palun äh, vasta, aga ikkagi ära siin väga pikalt seletama kuku, nii et võid natuke seletada küll, aga mitte liiga palju. hat äh, das Problem anges-? Gabriela rääkis äh, ühest konkreetsest probleemist, ähm, Euroopa tasandil, meie räägime nüüd ülemaailmsest tasandist, et kuidas äh, kõik need äh, foorumid omavahel saavad üldse toimida, kuidas rahvas selle üldse omaks võtab, kuidas me seda rahvale seletame. see ÜRO tasandil parlamentaarse assamblee loomine, sellest kontseptsioonist rääkides, minu meelest sellest oleks kasu, sest et parlamendid ei tööta sugugi nii, nagu töötavad diplomaadid või suursaadikud. parlamendisaadikud on otsekohasemad, väljendavad ennast selgemalt ja väga kena oleks, kui me saaksime ülemaailmsel tasandil ka tegutseda, et meil tekiksid üle terve maailma poliitilised pered välja, nii nagu on kujunenud Euroopas välja liberaalid, sotsialistid, sotsiaaldemokraadid, rohelised, nii edasi, see annaks erinevaid vaatevinkleid maailma tasandil, see oleks meediale huvitav, meedias leiaks kindlasti palju kõlapinda, on riike, kus ei ole demokraatia veel jalule seotud või demokraatlikku kultuuri on survestatud äh, või see on põlu all. Äh, väga raske on muidugi rahvusvahelisel tasandil midagi niimoodi organiseerida, kui alguspunkt on nii kaugel, aga teinekord on asi hoopis vastupidi. rahvusvahelistel organitel võib olla isegi parem maine kui siseriiklikel organitel, nii et see on selline kahesuunaline tee, suur tänu, ütleb härra Martines ja sõna saab härra Testes. ma tahaksin meie Rumeeni kolleegile öelda, et ma olen temaga täiesti nõus, me peame kuidagi jah, nägema silmis globaalset pilti ja tegutsema kohalikul tasandil selle äh, Äh, eesmärgi nimel, riigid on kõik väga erinevad. me oleme ilmselt kõik nõus sellega siin näiteks, et surmanuhtlus tuleb äh, kaotada, aga kui te üritate seda näiteks Kongos parlamendiliikmetele selgitada, ma teen äh, kongolastega Kinshasas väga palju koostööd, on see väga keeruline, sellepärast et enamus nendest on sügavalt veendunud, et surmanuhtlus on õige asi ja meie öö, peame mõtlema ka sellele, et parlamendi liikmed ei saa ennast täiesti lahti lõigata oma rahvast. võib-olla on parlamendi liikmetel teatud ideaalid, äh, aga rahvas on täiesti teistsugusel seisukohal, parlamendi liikmetel on teatud visioon kindlasti, aga, aga nad ei saa ennast äh, eraldada oma rahvast ja teine näide, räägiti siin rahvusvahelisest kriminaalkohtust ja rahvusvahelisest õigusest. peaaegu terve Ladina-Ameerika on äh, ratifitseerinud rahvusvahelise kriminaalkohtu põhikirja, on mõned Kariibi mere ja Lõuna-Ameerika riigid, näiteks nagu Salvador või Nicaragua, kes ei ole seda veel alla kirjutanud, need on väga väiksed riigid, teised on selle ratifitseerinud. Ähm, äh, kõigepealt peab pihta hakkama koha pealt äh, Äh, väga raske on inimesi teinekord veenda, kui vastuseis on väga suur. ja nüüd äh, kolleeg Lätis rääkis noorsoost, äh, jah, väga raske on noori inimesi kaasata erinevatesse valdkondadesse rahvusvahelisel tasandil, aga ka siseriiklikul tasandil ei ole see sugugi lihtne, nii on see näiteks Prantsusmaal, Belgias või Saksamaal, aga näiteks äh, Ruandas äh, riik, kus parlamendis on kõige rohkem naisi üldse üle terve maailma parlamentidest, on äh, suur osa parlamendist valitud rahva poolt, aga osa parlamendist on sisse toodud kvootidega. naiskvoodid ja kvoodid puuetega inimeste jaoks, kvoodid noorsoo jaoks ähm, see oleks üks mudel, seda võib-olla on raske rakendada mujal, aga alati võib ju proovida suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Arno Leroa. suur tänu, Miguel. ma üritasin öelda oma sissejuhatuses, et äh, ka mina suhtun väga realistlikult äh, nendesse rahvusvahelistesse parlamentaarsetesse organitesse, me peame läbi viima üheskoos analüüsi, et miks me oleme jõudnud täna üldse Äh, siia, kuhu me oleme jõudnud ja miks me täna sellest räägime. esindatavad, esindatusdemokraatia kriis Prantsusmaal, mujal Euroopas, ma ütlesin, et ma olen natukene äh, teistmoodi parlamendisaadik, ma esindan prantslasi, kes ei ela Prantsusmaal äh, see on tegelikult ju olnud nii väga kaua, et meil on Euroopa kodanikud, kes Euroopas ei ela, aga nüüd me näeme, et sellel on teatud piirangud Äh, Euroopa identiteet äh, on siiski liikmesriikide identiteet, identiteet. ma elasin äh, üle kümne aasta Portugalis ja pidin kogu aeg minema tagasi oma saatkonda või konsulaati selleks, et näiteks valida tänapäeval suuremat sorti inimesi ei suhtu enam niimoodi. nagu te teate, praegu Iberia poolsaarel elab Euroopa läbi raskeid aegu. Nad näevad troika poliitikat, millel ei ole mitte mingisugust demokraatlikku legitiimsust, sellest on täna siin palju räägitud ja siin kojas üldse palju räägitud ja meie huvides oleks rõhuta seda, et parlamentidel peab olema suurem roll. noorsooküsimus, ma olen üks nendest äh, rahvasaadikutest, äh, kes kuulub alla neljakümne aastaste parlamendiliikmete gruppi, meid on väga vähe. me peame tõsiselt võitlema Prantsusmaal, me näeme tõelist põlvkondadevahelist kokkupõrget nende vahel, kes äh, on viiekümne viie ja vanemad, aastased ja vanemad ja siis noorem Prantsusmaa, kes üritab edendada oma visiooni elus ja äh, me oleme sattunud vähemusse, me oleme väga-väga väike vähemus äh, selles parlamendis. Äh, parlamentaarne esindatus seda näeme, samasugust arengut näeme me ka Hispaanias, ma käisin vaatamas seda, et mis aitaks olukorda muuta, aga tegelikult ei ole neid võimalusi väga palju meil on äh, noorte inimeste mass, kes tahab äh, olla kaasatud, aga nad ei saa seda teha klassikalises äh, vormis. sellele tuleb tähelepanu pöörata, sest et mingil hetkel tekib konkurents. see jõuab minu meelest väga kiiresti kätte, viieteist, kahekümne aasta jooksul, kus üritatakse ilmselt minna üle teistsugusele mudelile ja mis ei ole enam nii traditsiooniline jah, Euroopa poliitikates äh, jah, väga kena on see, et äh, noorsugu on tõstetud prioriteediks, aga kui me vaatame noorsootagatist, siis teatud piirkondades on see hüvitisprogrammi väga raske kasutada, näiteks äh, Prantsusmaa ülemere territooriumidel, kes on üldse abikõlbulik, kuidas see funktsionee-, kuidas see käib ja nii edasi. ja teatav kiiruse probleem ka. praegu on kriitilisse faasi jõudnud noorsoo üle terve Euroopa, mitte ainult nendes riikides, kes on kõige haavatavamad praegu me näeme ka seda, et äh, liikumised noorte seas on väga suured, väga palju inimesi Hispaaniast liigub näiteks Saksamaale ja, ja tekib ka küsimus, liikmesriikide vaheline hüvitise küsimus. nii et jah, noorsust võib teha küll enda prioriteedi, aga peab tagama selle, et äh, et noortele annakse ka võimalus oma saatusest ise otsustada ja täna meil tõesti on äh, usaldusväärsuse kriis poliitilise diskursuse puhul noorte inimeste poolt, kes tahaksid küll tegutseda, kuid kelle maailm ei ole enam nii selline traditsiooniline parlamentaarse esindatuse maailm. selle, sellega kaasnevad teatud ohud ja ma arvan, et me peaksime sellest rääkima Euroopa tasandil, et millise analüüsi äh, tulemuseni me jõuame sellele mm, usaldamatusele, mida, mis levib praegu traditsiooniliste poliitiliste jõudude vastu. suur aitäh nüüd selle sõnavõtu vooru või siis vastuste vooru lõpetuseks on sõna Silvana Kohmerinil ja siis äh, teen lõpliku sõnavõtu ka mina, palun. suur tänu, ma alustaksin ka sellest, et räägiksin noorsoo küsimusest. see on ilmselt äh, aegade algusest nii olnud, et noored äh, tänapäeval äh, ei ole huvitatud ja neid ei saa usaldada. minu vanemad rääkisid äh, sellest siis, kui mina olin teismeline, täpselt samamoodi ja mina räägin oma lastest ilmselt ka nii, kui nad teismeikka jõuavad ja nemad jälle omakorda niikaua, kuni on olnud põlvkonnad, niikaua on täiskasvanud olnud seisukohal, et noored tänapäeval ei olegi väga usaldusväärsed ja, ja tuleks midagi ette võtta Saksamaal öeldakse seda, et äh, tänased halvad äh, päevad, mustad päevad on tuleviku helde, helge mälestus kui te nüüd minust saite õigesti aru, ütleb kõneleja. Äh, nii see vist on aga äh, meie liikumine siis äh, naised parlamentaarse globaalse foorumi juures me tahaksime et oleks Äh, tütarlastel teatud äh, vaatevinkel, teatud perspektiiv, kui sa juba lapsena ei näe ennast naisparlamendi saadikuna üldse ette, siis äh, kordub ajalugu kogu aeg. on oluline see, et inimesed, kes on parlamentidesse jõudnud, et kui te olete naisparlamendi liige, siis te peate mõistma seda, et te olete öö, eeskujuks teistele ja te peate mõtlema sellele, mida te teete ja mida te ei tee. parlamendid teevad seaduseid, millest peavad lähtuma kõik ja praegu teevad seadusi mehed ja kõik peavad lähtuma sellest ja kui me tüdrukutele anname sellise perspektiivi, siis see võib oluliselt muuta nende mõttemaailma, see muudab seda, kuidas nad äh, näevad äh, oma maailma. Ühendriikides on üks väga huvitav äh, organisatsioon nimega Running Start ja nad hakkavad äh, varsti tegutsema ka maailma tasandil. see keskendub tüdrukute koolitamisele, kuidas neid näiteks õpetavad neid avaliku esinemise osas, kuidas vahendeid koguda ja nii edasi. ja minu meelest on väga mõistlik, et sellisel äh, tasandilt äh, sellises vanuses juba hakatakse tegelema ja loodetavasti meie foorum ka hakkab sellele rohkem tähelepanu pöörama. nüüd äh, ülemaailmne parlamentaarne tegevus. kui te vaatate meie ees seisvaid probleeme, siis need probleemid on ülemaailmsed ja sellega on kursis kõik kodanikud, näiteks keskkonnaküsimused, ookean piire ei tunne finantsturgudel ei ole piire, rargmaised ettevõtted ei ole enam äh, kohalike juurtega ühes või teises kohas, ma rääkisin oma Belgia kolleegiga siin just nimelt Belgia riigieelarve suurusest, ta ütleb, et see on kuskil sada miljardit eurot, äh, millest makstakse ka siis äh, sotsiaal- ja pensionimaksed välja. vaadake nüüd aga mõne väidetava suure Saksa ettevõtte käivet, Daimler Chrysler, nende käive on umbes sada viisteist miljardit eurot aastas, siis äh, jah, tekib küsimus, kus on siis seal see tasakaal. ja sellepärast me toetamegi Jo Laineni ja teiste algatusi, et äh, ilmselgelt proble-, äh, ülemaailmsete probleemide lahendamist ei saa jätta diplomaatide ja äh, täidesaatva võimu kätte, vaid peab hõlmama ka parlamentaarset mõõdet. Äh, parlamentäärid peavad äh, saama teha ka äh, rahvusvahelisel tasandil seda tööd, mida nad teevad koduriigis iga päev ehk teha, olla parlamendide esindajad. suur aitäh, Silvana, kallid kolleegid, oleme jõudnud siis nüüd põhimõtteliselt meie konverentsiga ühele poole. tegemist oli väga põneva üritusega, loodetavasti saate sellest inspiratsiooni paljud teist meie üks kolleeg pidi siit juba lahkuma ja siis nüüd võtaksin sõna mina. ma küll ei ürita kedagi provotseerida, aga siiski tahaksin ka panustada sellesse olulisse mõttevahetusse. esiteks tahaksin välja tuua meile täiesti iseenesestmõistetava fakti, ÜRO ÜRO, ÜRO asuta, ÜRO asutamiskonventsiooni esimesed sõnad on ju meie maailma rahvad, nii et äh, nüüd räägime me aga valitsuste vahelisusest, mitte riikide vahelisusest ja tegelikult ikkagi organisatsioonid, mis peaksid esitama, esi, esindama ju riike, ei saa koosneda vaid valitsustest, sest et valitsused tegelikult ei esinda ju rahvaid. nii et äh, tegelikult äh, see, mida ma siin ütlen, põhimõtteliselt äh, läheb kokku täpselt sellega, mida ütlesid mõned kolleegid siis, kes väga entusiastlikult oma kogemusi siin jagasid, loomulikult tunnen ma nende vastu vaid kõige suuremat austust. minule jäi mulje siin arutelust, et põhimõtteliselt me kordame kogu aeg ühte ja sama, arutelud korduvad ja tegemist on just nagu Versailles'ga juba mõningad sajandid tagasi. kallid sõbrad, parlamendisaadikutena ei saa me tegelikult mõningaid aspekte kõrvale jätta. esiteks, väga suur osa kodanikest, valijaskonnast, eriti just noortest inimestest, on kaotanud igasuguse usu sellesse, mida meie esindame. ja seda sellepärast, et neil on ka täiesti õigustatult olemas tõendid selle kohta, et mitte parlamendid ei võta vastu otsuseid, vaid otsuseid teevad pangad, finantsasutused ja võib-olla kõige paremal juhul on parlament lihtsalt instrument selleks, et ellu rakendada neid poliitikaid, mida pangad ja finantsasutused äh, paika panevad. nii et kuidas saaksidki nad siis äh, meid usaldada, kuidas saaksimegi meie neisse tekitada lootust, kui nende arvates me tegelikult oleme täiesti võimetud lahendamaks probleeme, mis nende ees seisavad. tegemist on ju tegelikult väljaütlemisega, millega ei olegi võimalik vaielda. nüüd me räägime siin sellest, et kas legitiimsus sellel või teisel tasandil äh, aga tegelikult alles hiljuti kuulsin ühte väga tarka inimest ütlemas seda, kuidas parlamentides on näha, et pädevusvaldkonnad järjest äh, vähenevad, sest et suurenevad äh, regioon, regionaalsete parlamentide pädevused ning Euroopa Parlamendi pädevused, aga riigiparlament äh, tegelikult ei saa enam mitte midagi teha selleks, et kodanike probleeme lahendada sest et seda kõiki küsimusi arutatakse kas regionaalselt või siis juba Euroopa tasandil. me peame ikkagi teadvustama endale seda olukorda. me peame mõistma, et me seisame siin kuristiku äärel ja põhimõtteliselt sinna kuristikku võivad langeda kõik need meie põhimõtted, väärtused ja demokraatia, mida me siin üles siis ehitanud oleme. nüüd teine märkus, mida tahaksin teiega jagada. üks väljapaistev inimene ütles väga õigesti, et Euroopa Liit ei saa mängida mingit rolli rahvusvahelisel areenil jääme me mängust täiesti välja, sellepärast et meie asemele astuvad lihtsalt teised äh, tegurid, teised osalised, kes haldavad majandust, kes otsustavad äh, ka sotsiaalse arengu üle. nii et Euroopa Liit peab konsolideerima oma positsiooni rahvusvahelisel areenil, aga seda ei juhtu sellepärast, et äh, majanduslikud äh, jõud, mis praegu otsuseid teevad äh, pangandussektoris, finantssektoris, nende huvides ei ole natukenegi see, et Euroopa Liit mingisugust rolli rahvusvahelisel areenil üleüldse mängiks, vastupidi. Euroopa Liit peaks kõigepealt üritama taastada selle, mis riiklikul tasandil juba olemas oli, aga mis on nüüd kuhugi kadunud esiteks läbipaistvus finants- ja pangandussektoris ning nende asutuste käitumises. ja ühtlasi ka ikkagi demokraatlike institutsioonide kontrolliõigus nende finantsasutuste üle sest et tegelikult äh, pangad ja finantsasutused äh, tegutsevad vaid omaenda huvides, omaenda kasu huvides, nende, neid, nendesse ei puutu mingisugune läbipaistvus, see ei ole neile kasuks ning nad ei äh, kavatse ka kuidagi alluda mingisugustele väärtustele, olgu need siis sotsiaalsed või demokraatlikud selline on see reaalsus, milles me elame. meil ei ole võimalik taastada noorte inimeste usku demokraatiasse, poliitikasse ega Euroopa Liitu ja tema rolli rahvusvahelisel areenil, kui me ei suuda taastada legitiimsust selles osas, et meie parlamendisaadikud tegelikult ka otsuseid vastu võtame, et me suudame üleüldse inimeste probleeme lahendada que tenemos miren ustedes vamos a unas nii et selline on see reaalsus. Euroopa Parlamendi valimised, mis meid ees ootavad, on väga-väga tähtsad siin mõne kuu pärast. eile arutasin ma äh, igasuguseid asju väga erinevate inimestega, paljud neist olid sakslased äh,, eeldatavasti on Euroopa Parlamendi valimisosalus võib-olla nelikümmend protsenti, ilmselt viieteistkümnes liikmesriigis on valimisosalus alla kolmekümne protsendi, see tähendab et, et seitsekümmend protsenti inimestest ei vali. ja seda hetkel, kui tegelikult Euroopa Parlamendi valimistel valitavatel parlamendisaadikutel on rohkem võimu kui kunagi varem nii et äh, minu arvates see on see probleem, see on see väljakutse ja see on see, millega me tegelema peame, mitte lihtsalt äh, pead liiva alla peitma, kui me räägime olukorrast, äh, mis praegu lihtsalt on, nii et ei peida pead liiva alla. Hispaanias, minu kodumaal, näiteks seitse Coca-Cola vabrikud panevad uksed kinni aasta pärast seda, kui nad teenisid tohutu hulga kasumit, sellepärast et neile lihtsalt ei sobi selline variant, et et Hispaanias vabrikud enam oleks, viisteist tuhat inimest jäävad nüüd lihtsalt tööta, Coca-Cola ettevõttele sobib lihtsalt kasumlikkuse vaatenurgast paremini see, et panna üks vabrik siia, teine tänna no nii et sellise, selliste käitumistega me küll ei rahusta oma kodanikke, võib-olla siis ainult neid tõepoolest, kes kuuluvad kuskile Coca-Cola vabriku juhatusse. nii et äh, väljakutseks on ikkagi see, et poliitika, demokraatia ja parlamentaarsed institutsioonid taastaksid oma väärikuse äh, kõigile oleks mõista, mõistetav see, et just nimelt need on need institutsioonid, kus otsuseid ka tehakse kodanike huvides. ja nüüd tahaksin jagada ka oma isiklikke kogemusi. ma olen kakskümmend kaks aastat töötanud Hispaania parlamendis ja viisteist aastat Euroopa Parlamendis. kolmkümmend viis aastat tagasi või nelikümmend aastat tagasi mõningad meist olid juba olemas, kui me hakkasime üles ehitama demokraatiat äh, Hispaanias, ma käisin läbi oma kodukandi, terve riigi ja üritasin leida neid, kes tahaksid olla kas rahvasaadikud, linnapead, volikogu liikmed ja mitte keegi ei öelnud mulle ei. mitte keegi ei arvanud, et oi, mina küll ei suuda nüüd aga, kui ma lähen nendesse samadesse linnakestesse ja räägin õpetajaga, arstiga, medõega, baari omanikuga ja ütlen, et mina esitan ennast kandidaadina Euroopa Parlamendi valimistele või tähendab, ütlen, et kas sina ei tahaks kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, siis nad reageerivad, et oled sa peast hulluks läinud, et miks sa mulle halba tahad. mine, mine ise, jah, ma aitan sind igati aga ühesõnaga, minul on oma töö, oma amet ja ma olen sellega väga rahul. nii et tegemist on sellise nõiaringiga, kus tegelikult äh, parlamendivalimiste kandidaadid ei ole mitte kõige väljapaistvamad ja paremad inimesed inimesed, targad inimesed lihtsalt eelistavad äh, teha mingisugust normaalset tööd, mille eest nad saavad ka korralikku palka. üks kolleeg rääkis sellest, kuidas tema kolleeg jällegi omakorda, kes valitseb või kes on osa mõõdukast, mõõdukatest parempoolsetest äh, Hispaanias, kes on tõesti väga tore inimene. lihtsalt teda nimekirja sisse ei arvatud ja ta enam ei ole parlamendisaadik ja siis äh, nägin teda ja küsisin, et kuidas siis läheb, et kas sa igatsed ka seda, ta ütleb, et ei, absoluutselt mitte. aga samal ajal siis äh, kodu see inimene rääkis, kuidas kodulinna tagasi minnes oli tema maja seinale maalitud sõnad, et rahaga, mis sa rahvalt varastad, ostad sa endale Mercedese ja nüüd ta ütleb, et ma olen advokaat ja teen, ostan selle Mercedese rahaga, mis ma olen teeninud. nii et nüüd on neid inimesi lihtsalt äh, niimoodi solvatud aastate jooksul ja tegelikult sellest Mercedesest sai justkui sümbol ja reklaamitrikk, millega lõpuks oli võimalik nii mõndagi teenida igal juhul seisame me siin täiesti uskumatu paradoksi ees, nimelt paljud meediakanalid on nendesamade inimeste kätest, et tegelikult ei taha, et Euroopa Liit üleüldse mingit rolli rahvusvahelisel areenil mängiks ja selle tagajärjel on alla käinud poliitika. ja seda me näeme väga kurvalt just meie, kes me tõesti töötame oma eh, valijate huvides me kõik arvasime, et meediakanalid ju on vabaduse alustalaks, demokraatliku õigusriigi alustalaks, aga nüüd me oleme näinud, et tegelikult see nii ei ole. nii et suur aitäh kõigile, et te siia kohale tulite ja lootkem siis, et me saaksime asju arutada ja järeldustele jõuda ja üheskoos tegutseda veel ka tulevikus selleks, et päästa demokraatia, poliitika ja loomulikult ka Euroopa projekt sellepärast et väga paradoksaalselt ei ole Euroopa Liit olnud kunagi nii suures ohus nagu praegu, suur aitäh teile!